Morgen. Morning, ladies and gentlemen. Grüße Sie alle ganz herzlich. tere hommikust ja tervitan südamest kõiki ja eriti sooviks ma tervitada meie volinikku, proua Gergen Kõnni, kes täna kõigepealt peab meile ettekande ja pärast vastab meie küsimustele, meil on aega kuni kella kümneni. nii et äh, alustame kohe ilma suure sissejuhatuseta, ma loodan, et meil tuleb äh, täna jälle väga tore päev, meil on piisavalt tegemist, et proua Jürgen-Kven, palun, teil on, äh, nüüd on teie kord. Thank you, president um,. As I told all of you at the beginning suur tänu, härra esimees, nagu ma oma mandaadi alguses äh, teile kõigile ütlesin ja olen korranud ka järgnevatel kohtumistel, olen ma pühendunud koostööle, tihedale koostööle Euroopa Parlamendiga, eriti teie tööstus- ja Teadusuuringute Komisjoniga, nii et äh, väga hea meel on rääkida ka täna äh, teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi äh, ka seonduvast ja rääkida Euroopa in-, innovatsiooni ja inve-, teadusuuringute rahastamisest. ning tahaksin rääkida ka hiljuti avaldatud rohelisest raamatust, ühtsest strateegilisest raamistikust. ma toe-, olen toetanud eh, seitsmenda raamprogrammi vahearuannet, see on väga oluline selleks, et tagada raamprogrammi projektide tulemuste sõltumatu hindamine, selleks, et välja selgitada probleemid ja leida lahendused. see vahehindamine viidi läbi kümne sõltumatu eksperdigrupi poolt, keda juhtis Rolf Algenburg, eh, Rootsi teadusuuringute eh, siis keskkonna, põllumajanduse ja ruu-, ruumilise planeerimise keskusest, nagu te ilmselt tunnete teda väga hästi pärast eilset huvitavat ja väga rikastavat kohtumist vahearuandes on tehtud konkreetsed järeldused, eksperdid äh, on piirdunud kümne soovitusega selleks, et äh, seitsmenda raamprogrammi tulemusi parandada ja on toonud mõtteid järgnevateks raamprogrammideks. tagasiside, mis on saadud liikmesriikidelt ja huvilistelt, on olnud suhteliselt positiivne, viidates sellele, et hindamisaruannet on väga hästi vastu võetud. selles nähakse väga robustset ülevaadet selle kohta, kuhu me oleme jõudnud ja kuhu peaks minema edasi komisjon kavatseb vastata kõikidele mm, äh, soovitustele omalt poolt ja samuti toetame eesmärkide seadmist ja tulevast rahastamisplaani. rõhutame seda, et tulevikus peab rahastamine toetama Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia rakendamist, sealhulgas väga ambitsioonikate eesmärkide täitmist, innovatsiooniliidu ja mitmete erinevate lipulaeva Äh, projektide puhul. komisjon on muidugi näinud, et ka üksinda ei suuda nad kõike teha ja nõuavad, kutsuvad üles seega teisi institutsioone liikmesriigi ühiseid ettevõtmisi looma üks äh, näide sellest, äh, sellistest projektidest, mis peaks äh, kaasama kõik institutsioonid, on kindlasti teadus- ja innovatsioonitegevuse tulevaste rahastamisreeglite lihtsustamine. näide sellest, kus komisjoni liikmesriigid peaksid koostööd tegema, on kindlasti jõupingutused seoses naisteadurite töö toestamisega Euroopa Liidu institutsioonides ja ka raamprogrammi läbi. Euroopa komisjoni eh, vastuseks on eh, kahekümne neljandal jaanuaril vastu võetud lihtsustavad meetmed. ja tahaksin viidata teie tähelepanu ka väga eh, olulisele, kuid keerulisele küsimusele, mille eksperdid oma ülevaates on välja toonud, nimelt et teatud liikmesriigid osalesid ehm, väga vähe. see vahearuanne räägib teaduslikust öö, suurepärasusest. on kindlasti neid liikmesriike, mis jäävadki alati osaluselt nõrgemaks kui teised, kuid komisjon on äh, siiski väga mures, kui me näeme, et süstemaatiliselt on tulemused kehvad, eriti kui on väga vähe näiteid selle kohta, et jõutakse teistele järele kui me räägime nendest faktoritest, mis tähendab, mis viivad alaesindatusele, siis selles osas on komisjon kindlasti kuulaja rollis läbi selle rohelise raamatuga seonduvatest konsultatsiooniprotsessist, me peame selle võtma arvesse järgnevate raamprogrammide kujundamisel. me peame leidma paremad sünergiad selle kohta, kuidas see kõik peaks tegelikkuses töötama ja see viiks uute ettepanekuteni aasta lõpus siis äh, rahastamise osas. me kavatseme organiseerida erinevatel tasanditel ka mitmeid foorumeid selleks, et mõista paremini, millised on probleemid ja takistused osalemiseks. see võib puudutada nii raamprogrammi juhtimise operatiivkülgi, aga ka strukturaalseid külgi riikides endis kui me mõistame, äh, mis on äh, olud erinevates liikmesriikides, siis see on kindlasti mõistlik lähenemine. kõik liikmesriigid peavad tundma, et nad on selle protsessiga seotud ja kui on konkreetsed takistused, siis need takistused tuleb ületada. kui meie rahastamisprogrammid peavad Euroopa kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend strateegiasse panustama läbi maailmaklassi teadustegevuse, siis me ei saaks alahinnata seda, kui oluline on teadusuuringutesse suunduvad vahendid eelmisel nädalal kutsusid ministrid üles komisjoni analüüsima osalusprotsente ja andma siis hinnangu selle aasta lõpus eh, ja tuues välja ka vajalikud meetmed. ma tahaksin ka kindlasti kõiki selle komisjoni liike, liikmeid hoida kursis arengutega. rohelise raamatu peamine osa, eh, osa tuleks lugeda innovatsiooniliidu eh, lipulaeva algatuse kontekstis me tahaksime tuua praegu om-, äh, projektid üle tänastest tsüklitest ja drastiliselt äh, vii-, ühtsustada neid ja tulla välja siis tõeliste Euroopa-poolsete vastustega nendele väljakutsetele, millega on silmitsi meie ühiskonnad. selline strateegiline lähenemine, olen ma täiesti veendunud, on ainus viis äh, saavutamaks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ambitsioone ja mul on väga hea meel, et äh, proua Merkisi äh, raport, mis tuleb äh, hääletamisele saadikute poolt maikuu täiskogus, liigub umbes samas suunas. me kõik mõistame, et Euroopa peab investeerima tulevikku, kui me tahame tulla majanduskriisist välja senisest tugevamana ainult Euroopa Liidu tasandil saame me mobiliseerida piisavalt vahendeid selleks, et ühiskonna väljakutsetele vastu seista ainult Euroopa rahadega on võimalik stimuleerida meie teadus- ja innovatsiooniringkondi jõudusid ühendama ja tegema koostööd piiriüleselt ja ainult Euroopa Liit on see, kes suudab tagada mandriülese konkurentsi ja tõsta meie teaduse kvaliteeti kõrgemale seega see peab olema väga oluline osa meie tulevikku suunatud ja kaasaegsest Euroopa Liidu eelarvest, see on äri-, väga oluline, kui me võtame tõesti tõsiselt kaks tuhat kakskümmend strateegia Innovatsiooniliidu eesmärkide täitmist. tänane strateegiline raamistik aitab äh, välja töötada algatused Euroopa Liidu tasandil ja teha seda märksa ühtsemalt kui seni see parandab kindlasti seoseid Euroopa Liidu rahastamisest erinevates innovatsiooniahelates, niisiis teadusuuringute, teadusuuringutest kuni eh, turgudele tulevate innovatsiooniliste toodetega väga oluline on see, et eh, kõik meie rahastamise erinevad eh, aspektid oleksid eh, sidusad teiste valdkondadega, näiteks nagu energiaküsimused, toiduga varustatus ja tarnekindlus, energiapoliitika ja nii edasi. see strateegia peaks aitama tänastest väljakutsest kujutada, kujundada võimalused ja luua rohkem töökohti. see kõik osutab, osutub tõeks kindlasti ka tavapärast raamprogrammi rahastamis äh, sihtkohtade vahel. nii nagu Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituut e, ka on toetanud ja see, aga see on oluline ka näiteks e, ettevõtete jaoks, keda, kes praegu lähevad innovatsiooni ja konkurentsi raamprogrammi alla, ühtse strateegilise raamistikuga, raamprogrammiga saame me välja kujundada tõhusamaid rahastamisallikaid, mis on e, lisanduseks siis regionaalsele ja liikmesriigi rahastamisele, toon ühe näite finantsvahendid, rahastamisvahendid teadus- ja innovatsiooni valdkonnas äh, on jaotatud mitmesse erinevasse, kahte erinevasse programmi, tead-, äh, teadusuuringute raamprogramm ja innovatsiooni- ja konkurentsiprogramm. FP seitse annab välja laene, mida juhib Euroopa Investeerimispank. konkurentsi- ja innovatsiooni raamprogramm annab äh, nii omakapitalitoetust kui ka laenugarantiisid, eriti VKE-dele seda kõike juhib Euroopa Investeerimisfond, lisaks sellele on ka tõukefondid äh, toetanud mitut äh, rahastamisskeemi selleks, et innovatsioonisuutlikkust regioonides tõsta. Nende erinevate instrumentide ühendamine ja ühtlustamine äh, vastab ka eelarve vahearuandele, milles kutsuti üles rahastamisvahendite ühtlustamisele üle, läbi lõikes kui me tahame tõesti jõuda ambitsioonika Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni eelarveni, siis me peame väga selgelt välja tooma selle, kuidas me asju teeme tõhusamalt ja kuidas me kõige paremini äh, ära kasutame igat eurosenti, mida kasutatakse. selleks on vaja ka väga radikaalseid muut-, muudatusi selles osas, kuidas me rahastame teadus- ja arendustegevust ja innovatsiooni rohelise raamatu raames oleme käivitanud äh, konsultatsiooniprotsessi, kuidas seda kõike kõige paremini saavutada, ma olen täiesti veendunud, et rohelise raamatu alane debatt saab olema aktiivne ja elab. see konsultatsiooniprotsess peaks lõppema kahekümne kaheksandal mail ning nende järeldustest räägime Brüsselis toimuval konverentsil kümnendal juunil. komisjon kavatseb oma ettepanekud äh, tulevase Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammide osas esitada veel selle aasta lõpuks ja selles kontekstis on teie arvamus Rohelise raamatu osas äh, panuseks äh, meie konkreetsete ettepanekute kujundamisele. mul on väga hea meel, et proua Matias on nimetatud raportööriks Rohelise raamatu osas ja loodetavasti äh, sujub koostöö ka tulevikus. ja lõpetuseks ka paar sõna riski jagamise finantsvahend, rahastamisvahendist. selle osas viidi läbi eraldi hinnang Erika Mann, endine rahvasaadik, oli sõltumatute ekspertgrupp, sõltumatute ekspertide grupi juht ja käis ka parlamendis alles hiljuti. ma toetan seda, et eksperdid toetasid riskijagamise rahastamisvahendeid. kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani kutsub komisjon üles koheselt Äh, vabastama viissada miljonit eurot seitsmendast raamprogrammist riskijagamise rahastamisvahendisse. see on väga oluline selleks, et tagada äh, riskijagamise rahastamisvahelisi toe-, toimimine ehk siis RSFF ja kindlasti RSS, RSFF saab seega toetada innovatsiooni. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve vastuvõtmisel andsid nõukogu ja parlament juba oma põhimõttelise toetuse osa äh, selle teise osa äh, vabastamisest ehk teisisõnu kahesaja viiekümne miljoni euro äh, vabastamisest. selleks, et vabastataks, see, kui vabastataks viissada miljonit aastaks kaks tuhat üksteist kuni kolmteist, ehk siis kogu teine osa oleks positiivne sõnum. härra Oodi, kes on äh, seitsmenda raamprogrammi äh, raportöör, vahearuande raportöör ja variraportöörid, teevad praegu tõsist tööd selleks, et õigeaegselt esitada oma kõrgekvaliteetne raport. Äh, teie arvamus on komisjoni jaoks väga oluline. Ähm, suur tänu ja nüüd äh, ma avan arutelu ja esimesena saab sõna proua Krostet. aitäh, vabandust, võib-olla te võiksite kõik mõelda sellele, et meil kell kümme on hääletus ja eile oli meil juba see probleem, et kõigepealt äh, sõna saanud said äh, kauem rääkida ja lõpus sõna saanud ei saanud peaaegu üldse äh, rääkida, et ähm, palun arvestage sellega, meil on kaheksa-üheksa sõnasoovijat. aitäh, suur tänu proua volinikule nende selgituste eest, mis puudutasid Rohelist Raamatut ja teie poolt läbiviidavaid konsultatsioone. väga palju oleks öelda teadusuuringute programmide kohta ma tahaks arutelu alustada tehnoloogia ülekandega. me näeme täna järjest rohkem toimuvat mm, tehnoloogia ülekannet äh, arenevate majandustega riikidesse ja ma tahaks äh, küsida, et kas see protsess on vastastikune, sest lõpp, lõpp, me ei saa Äh, järjest äh, näha seda, kuidas toimub tehnoloogia ülekanne ja kuidas me ise ei saa midagi kasu nendest teadusuuringutest, mis toimuvad nendest, nendes arenevates riikides. Äh, teadusuuringud ei peaks olema ühesuunaline ja me peaks lõpetama ära selle mm, mis on toimunud meie, meie teadusuuringutes selles vallas senini. teadusuuringutele on antud raha ja on võimaldatud, võimaldatud osta nendel riikidel meie tehnoloogiat e, ja meile ei tundu see praegu väga normaalne. mul on ka üks näide, näiteks e, e, Hollandi kaablifirma Traka, kelle, keda keeldus ostmast Prantsuse grupp ja praegu äh, on oht, et ja et Hiina äh, firma ostab selle üle ja saab ühtlasi ka Euroopa fiiberoptilise kaabli äh, tehnoloogia, et milline on äh, töö, mida te teete koos volinik Tajaniga, kes teeb ettepaneku luua selline amet, kes tegeleks tundlike investeeringutega Euroopasse. ma sooviks teada, et milline on teie seisukoht selles küsimuses? ma ei räägiks Te rääkisite väga palju rahastamisest. see on väga oluline riskikapital, Euroopa Innovatsiooni Rahastamise Fond. Teil on kindlasti õigus, me kindlasti toetame teid selles küsimuses. aga millised on täpselt, täpselt need ettepanekud, mida te teete VKI-de jaoks äh, väikeettevõtete akti raames, aitäh! Euh, aitäh ja nüüd saab sõna härra Odi aitäh, härra esimees, ma võtan sõna äh, seitsmenda raamprogrammi äh, vahearuande raportöörina. seda äh, te teadusuuringute raamprogrammi läbirääkimised toimusid kahe tuhande kuuendal aastal ja võeti arvesse ka Lissaboni strateegia vahearuannet. esmalt see strateegia, Lissaboni strateegia oli läbikukkumine, teine uus element on äh, et meil on nüüd Lissaboni leping koos uute institutsioonide ja uue komisjoniga ning kolmas äh, uus element on see, et meil on majanduskriis, seda programmi, äh, seda programmi arutati enne kriisi, praegu on äh, meil kriisi keskpaik, meil on veel kolm aastat selle raamprogrammi lõpuni, et kas me peaksime midagi muutma ma tänan teid, proua volinik, teie lähenemise eest ja selle eest, et te olete väga tähelepanelik parlamendi arvamuse suhtes. pärast seda, kui me oleme rääkinud kõigi eh, fraktsioonide esindajatega, tundub, et meil on ühtne seisukoht, et me võiksime järgnevast kolmest aastast, aastat kujundada kasulikuks äh, teadusuuringute ja, ja innovatsiooni jaoks. see on äh, väga oluline konkurentsivõime seisukohalt ja eurooplaste heaolu seisukoha pealt. Ähm, sõltumatu hinnang on väga hea kvaliteediga. mul on väga kahju, et kõiki riike ei ole piisavalt kaasatud ja et Euroopa tasandil äh, ei ole meil sellist äh, globaalset hinnangut, äh, mis hõlmaks nii Euroopa Liidu tasandil kui liikmesriikide tasandil tehtavaid teadusuuringuid. nii et äh, see küsimus, mida me, me endalt peame küsima, et kas me peame muutma teadusuuringut rohkem euroopalikumaks, ma tahaks küsida, et kas ei ole tulnud aeg, et mõningate suurte teemade puhul tuleks äh, luua teatavad suured teadusuuringute äh, taristud Euroopa Liidu tasandil, mis oleksid tõesti teaduse, teaduslikul tasemel äh, see puudutab näiteks tuumaohutust, tööstust ja paljusid muid valdkonda ning viimane küsimus, lihtsustamine. me väga loodame, et Te lähete õiges suunas, praegused ettepanekud ei ole piisavad. meie parlamendi töörühmades, ma tervitan siin suure, neid, kes on ära teinud suure töö, me teeme ettepanekuid finantsregulatsiooni kohta, et et vähendada bürokraatiat ja et saavutada seda lihtsustamise taset, mida me kõik soovime saavutada. Lamberts. kolleeg Lamberts, palun. Uh... aitäh aitäh, proua volinik, suur aitäh, et olete täna siin, siia tulnud, me teame, kui tähtis on teile innovatsioon. ja ma tahaksin küsida kaks küsimust, esimene on muidugi väga roheliste küsimus, teine võib-olla vähem. ja see ootuspärane küsimus on ühtlasi Eitre küsimus ja puudutab siis seda, et me oleme mures selle rahasumma pärast, mis on suunatud ITER-isse me räägime siin seitsmesajast, seitsmesaja viiekümnest äh, lisamiljonist eurost, äh, mis äh, läheb siis ITER-i projekti aastateks kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kolmteist, ainult nendeks aastateks ja siin me ei räägi isegi veel sellest potentsiaalist, potentsiaalsest muudatusest tegemist on ühesõnaga suure summaga, kusjuures me ei tea, kas see projekt üldse on kasutõhus, kulutõhus või mitte, me näeme seda pikkade aastate pärast. ning äh, tegelikult ei ole minu küsimus seotud Jaapani äh, katastroofiga, tegelikult ei ole, aga ma arvan ikkagi, et võib-olla me võiksime oma raha kulutada ka mõistlikumalt ja teine küsimus, mis on võib-olla vähem ootuspärane, puudutab tulevikku. üks tähtsamaid ülesandeid on ühest küljest alal hoida oma teaduslikku taset, kuid teisest küljest tagada ka ühtekuuluvus. nii et kogu Euroopa oleks teaduspõhine äh, majandusruum, mitte ainult mõned liikmesriigid või mõned regioonid. Need äh, liikmesriigid, keda veel hiljuti äh, nimetati uuteks liikmesriikideks, on võib-olla jäänud natuke unarusse. regionaalfondis on umbes viiskümmend miljardit eurot, mida võiks kulutada Äh, teadusuuringutele või teadusuuringutega seonduvatele valdkondadele. minu arvates võiks seda raha kasutada just need liikmesriigid, kes on maha jäänud, et nad jõuaksid äh, teistele järele. ja ma tahaksin teie käest küsida, kui tõhus on äh, teie arvates see rahapaigutus, mis meil praegu on ja kui me ootame järgmist programmeerimisperioodi kaheksandat, siis eh, kuidas teie arvates võiks seal jagada raha teadusuuringutele? Eh, millise pealkirja all ja kui palju? aitäh, ma tahaks öelda, et meil on veel üksteist mm, sõnasoovi, et ma teen ettepaneku, et me paneme nüüd selle nimekirja lukku ja minu teine ettepanek oleks, et me üritaks kõik kahe minutiga hakkama saada, siis meil oleks veel võimalus lõpetada. Eh, järgmisena härra von Nistelrooy, palun. aitäh siin on äh, mainitud juba paljusid teemasid ja kolleegid äh, ütlesid juba ka, kui oluline on muuta teadusuuringuid äh, rahvusvahelisemaks. millised on meie strateegilised kavad? koostöö on muidugi väga hea. Free floating intelligence ja muud teemad on kindlasti väga olulised ja me kindlasti soovime neid edendada, aga olukord on ju selline, et äh, mõningates riikides ettevõtteid ju vägagi toetatakse riiklikult, näiteks Hiinas võetakse üle terveid sektoreid ja siis sellega seoses Mm, olevad arengud tekitavad tõesti hirmu. ja siis äh, regionaalvahendid äh, Ida- ja Kesk-Euroopa jaoks, ma arvan, et siin on vaja selgemaid kokkuleppeid, ma võin näha siin ka positiivseid arenguid, eriti mis puudutab tari-, taristut, Poola, Tšehhi, jah, seal on üht-teist, aga, aga me peaksime seda sihipäraselt arendama selleks, et äh, oldaks tõesti tipptasemel kindlasti on vaja paremat koordineerimist ning riski jagamisrahastu. me räägime sellest, aga kas äh, selle kaudu tahetakse teadusuuringute taristut äh, rahastada? Mm, ma näen, et sellega seoses on teatavaid probleeme. kui vaadata teisi probleeme, siis äh, tuleb mõelda sellele, et kas, kas äh, need tõesti aitavad kaasa äh, paremate tea-, tulemuste saavutamisele ning äh, mis puudutab riski jagamisrahastut, ma arvan, et nõukogu on sellega nõus, aga kas te kavatsete kohandada kriteeriumeid või me jätkame nii nagu seni, ilma tulemusi hindamata? ning äh, innovatsiooniliit, äh, juttu on olnud sellest, et üks kord aastas tuleks äh, kokku kutsuda selleteemaline konvent, äh, ma saan aru, et mõeldud on sellele, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tuleks see kogu esimest korda kokku, see võiks toimuda ka ko koos parlamendiga, mida teie arvate ja millised on ettevalmistused olnud? aitäh, härra esimees ma tervitan äh, proua volinikku ja soovin talle ähm, head äh, Saint äh, Püha Patriku päeva. ma pooldan teadusuuringuid ja suuremat rõhuasetust innovatsioonile ning ma arvan, et teadusuuringud vajavad sobivat taristut, kui see on olemas, siis on tagatud, et uued projektid jõuavad turule kiiremini mida rohkem me investeerime innovatsiooni, seda rohkem luuakse ka uusi töökohti. ja siin on otsene seos tööstuspoliitikaga. rääkides ühtekuuluvusest Euroopa Liidus, olen ma paljudes debattides ka varem rõhutanud, et mõned uued liikmesriigid ähm, on ähm, ebasoodsas seisus, sest neil on äärmiselt vilets teadusuuringute taristu ja seetõttu tuleks rohkem raha suunata selle probleemi lahendamisele. eile toimus meie komisjonis arutelu ka seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi vahekokkuvõtte üle ja seda juhatas Rolf Annelberg. ma küsisin seal sama küsimuse ja mulle öeldi, et me peaksime selle probleemi lahendamiseks kasutama tõukefondide raha. kas te arvate, et see oleks hea lahendus? mis võiks aidata uusi liikmesriike. sest eh, ma tean, et Euroopa Liit eh, tervikuna konkureerib eh, teatud teiste suurte teaduskeskuste, näiteks USA-ga. ja et liikmesriigid ise konkureerivad omavahel palju vähem. kolleeg Tsukallas, palun. aitäh, ma tahaks tänada proua volinikku, et ta täna meie juures on. ma kuulasin väga tähelepanelikult teie sõnavõttu ja ka kolleegide sõnavõtte. ma tahaks keskenduda kõige olulisemale poliitilisele küsimusele, mida mm, puudutas proua Odi, ma arvan, et härra Odi, ma arvan, et äh, arutelu läheb selles suunas, et Euroopas äh, tuleb edendada teadusuuringuid ja innovatsiooni, et tagada paremat majanduskasvu, aga tegelik olukord on ju selline, et Euroopa kannatab praegu suure majanduskriisi ajal ja samal ajal rahvusvahelisel tasandil toimub äh, toimub ka raskuskeskme muu-, äh, nihkumine läänest itta ning ma tahaksin äh, esitada küsimuse seoses sellega, mida küsis härra Odi, aga esmalt tahaks ma öelda, et äh, mul ei ole üldse hea tunne selle suhtes, kuidas Euroopa ise oma tulevikku näeb. ma tahaks näha andmeid selle kohta, mis näitaks, et äh, milline on Euroopa äh, koht võrreldes äh, teiste riikidega ning teiseks Äh, on juttu olnud sellest, et Lissaboni strateegia on olnud läbikukkumine, aga nüüd meil on äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia, aga me peame siiski ka analüüsima seda, et miks Lissaboni strateegia läbi kukkus. meil on, me tegime ju väga palju äh, siduvaid otsuseid igasugustes valdkondades, uuenevate energiaallikate vallas ja teistes valdkondades, aga võib-olla me võiksime nüüd äh, teha sellise siduva otsuse, et riiklikud toetused kuni aastani kaks tuhat viisteist äh, määrataks kindlaks ja siis ka ühtekuuluvusfondi ja tõukefondide küsimused, need on väga poliitilised küsimused. me siis kas, ükskõik, kas me usume teaduslikku tipptaset või ühtekuuluvust, me ikkagi vajame toetus äh, Äh, süsteemi Euroopa Liidus selleks, et äh, toetada äh, nõrgemaid riike, kes ise ei suuda piisavalt oma teadusuuringuid toetada, aitäh! Joder Castillo. proua Joder Castillo, palun. see presidenti aitäh, härra esimees! lugupeetud proua volinik, suur aitäh kõikide nende märkuste eest, mis te täna hommikul olete teinud ja aitäh selle eest, et te tulite meile selgitama, millised on kõige tähtsamad äh, elemendid teadusuuringute alases töös. mina tahaksin keskenduda teatud spetsiifilistele probleemidele. eelmised äh, raamprogrammid äh, viisid kahe tulemuseni. ja me taipasime vahekokkuvõtet tehes, et me peame uut raamprogrammi kujundades arvesse võtma teatud pikemaajalisi mõjusid, aga teine tulemus puudutab lühemaajalisi mõjusid, mida tuleks kohe eh, rakendada. ehk siis see aeg, mis on jäänud veel ehm, käesoleva raamprogrammi lõpuni, ehk siis eh, aeg kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, on aeg, mil meil on võimalik oma tulemusi parandada ja sellest ma tahaksingi rääkida. tihti räägime me probleemidest, eh, mida tegelikult ei saa kuidagi rakendada meil on mitmeid projekte, mis on juba heaks kiidetud aastate kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat kaksteist jaoks, kuid see, et neil projektidel võiks olla ka mingisugune mõju, seda näeme alles tulevikus. seda näeme tegelikult äh, alles kaheksanda raamprogrammi kehtivuse ajal, kuid seitsmenda raamprogrammi kehtivuse ajal ei näe me midagi. nii et kui me räägime lihtsustamisest Ehm, eksperte, ekspertide raportides räägitakse alati lihtsustamisest ja seda rõhutab ka parlament. kas äh, kehtiva raamprogrammi ajal on võimalik äh, veel midagi lihtsustada, kas on võimalik midagi tõeliselt tõhustada või parandada? sest senine kogemus on meile näidanud, et alati see nii ei ole ja väga oluline oleks hinnata just seda, mida on võimalik teha praeguse raamprogrammi ajal. Rogai. suur aitäh, härra esimees. suur aitäh ka teile, proua volinik. minagi tahaksin kõigepealt küsida lihtsustamise kohta me tervitame neid meetmeid, mida volinik on tutvustanud, kuid me arvame, et endiselt on veel meetmeid, mida käsitletakse voliniku teatises ja ka meie raportis, Äh, teatud meetmeid, mida veel võiks äh, rakendada ja mida tuleks arvesse võtta ka seitsmenda raamprogrammi vahekokkuvõttes. Need meetmed nõuavad muudatusi äh, finantsmääruses. ja ma tahaksingi kõigepealt küsida, kuidas teie arvates kuidas teie arvates on võimalik neid äh, probleeme lahendada? kuidas on võimalik arvestada uute äh, riskimääradega uute teadusuuringute projektide puhul, olenevalt nende suurusest? ma tahaksin äh, küsida teie arvamust seoses teie kogemusega. ja teiseks tahaksin ma öelda, et me peaksime kasutama võimalust seitsmendat raamprogrammi praegu lähemalt vaadelda, nagu ütles ka eelkõneleja, ja muutma selles raamprogrammis seda, mida on võimalik muuta ja mida on vaja muuta seitsmendas raamprogrammis on mitmeid väga häid elemente, aga on ka asju, mis vajavad muutmist. näiteks eh, temaatilised eh, prioriteedid vajavad teatud määral kohendamist, näiteks eh, energeetika, energia ei olnud eriline prioriteet siis, kui seitsmes raamprogramm välja kujundati, kuid nüüd ta seda on. rohkem rõhku tuleks panna ka tööstusele ja erinevate mehhanismide ülesehitusele. teatud mehhanisme tuleb muuta nii et äh, nad oleksid kättesaadavad väikeettevõtetele ja ülikoolidele või teaduskeskustele, nii et me saaksime lahendada VKE-de spetsiifilisi probleeme. ja lõpuks te rääkisite osalemisest. ma arvan, et me peaksime rohkem panustama teadlaste osalusele sellele, et teadlased oleksid rohkem hõivatud, näiteks minu koduriigis on mitmeid teadureid, kellel lihtsalt ei ole midagi teha, neil ei ole töökohta ja neid tuleks rohkem kasutada olemasolevates teadusprojektides. kolleeg Komi, palun. aitäh. ma tahaks äh, samuti tänada volinikku tema sõnavõtu eest see oli väga kasulik äh, selleks, et mõista, et millisesse suunda me peame minema. ma olen täiesti nõus sellega, et vaja on äh, teadusuuringuid äh, edendada, et see on tõesti võtmetähtsusega element meie jaoks, aga ma arvan samal ajal ka, et noorte teadurite ja naisteadurite olukorra kohta võiksin ma juba praegu teha ühe väikse ettepaneku, mis seda kõike kokkuvõtteks, noored naisteadlased on ka minu riigis see eh, rühm, kes on kõige vähem esindatud. ning eh, mis puudutab menetlusi, siis eh, see on väga oluline teema. Itaalia on väga vähe raha saanud. probleem ei ole mitte alati Euroopas, vaid tegemist võib olla liikmesriikide probleemiga ning mul oleks ka üks küsimus. ma sooviks teada, et äh, kuidas äh, komisjon kavatseb äh, ühendada ähm, teadusuuringuid ja rakendusteadusuuringuid ja alusuuringuid. ma arvan, et see on äärmiselt oluline teema ka seoses kaheksanda raamprogrammiga. Angeelika Niiblar, palun. aitäh, härra esimees. ma tahaksin äh, kahte teemat puudutada. ma kõigepealt tänan volinikku selle eest, et ta siia tuli ja tema öö, äh, sõnavõtu eest ja mis puudutab Jaapanit, siis ma tahaks küsida, et kas on kavatud, kavandatud äh, energia salvestamise äh, teemat äh, eelisarendada, äh, vaja oleks äh, tegeleda selle teemaga ning teine teema, mida ma tahaksin puudutada, on humanitaarteadused. nimelt levivad kuulujutud, et humanitaarteadusi ei peaks kaheksandast raamprogrammist enam nii palju toetama kui seni, ma arvan, et see on vale ja ma tahaksin kuulata, kuulda teie esimest hinnangut, et kas teie mõtlete samamoodi või on teil teistsugune arvamus, aitäh? mul on äh, see probleem, et äh, nüüd on veel paar-kolm kolleegi sõna soovinud äh, saada, nad tulid veidi hiljem, aga meie enne tegime otsuse, et me paneme kõnelejate nimekirja lukku, me jätkame praegu senise nimekirjaga. proua Merkis, palun. suur aitäh! aitäh teile, härra esimees, lugupeetud volinik, ma tahaksin küsida suhete kohta Innovatsiooniliidu ja Raamprogrammi vahel. kas te võiksite öelda, milline see seos on? kas Innovatsiooniliit äh, võiks, äh, millist mõju ta võiks raamprogrammile avaldada ning äh, lisaks tõite te välja ka mitmed väljakutsed, mitmed probleemid. kas need on peamised elemendid, mida me uuest raamprogrammist leiame? kas äh, siia tuleb kolm või äh, neli või isegi ainult kolm äh, tähtsamat alajaotust? kas te kavatsete selle programmi põhiliselt kolmeks jagada või jätate ka ühe osa peamisteks teadusuuringuteks, kuidas te kavatsete selle programmi üles ehitada? ning innovatsioonialaste partnerluste kohta tahaksin küsida, kuidas kuidas need sobitatakse raamprogrammiga? või rakendatakse kõike, mis raamprogrammist leidub just nende partnerluste läbi või on partnerlused programmiga seotud ainult osaliselt? ma pean tunnistama, et innovatsioonipartnerlused valmistavad mulle teatud määral muret, sest mulle tundub, et me kohtame seda, seda liitsõna igal pool näib, et kõik on võtnud kasutusele mingisuguse uue meetodi, mingisuguse uue tööriista, kuid Euroopa Parlament ei ole seda tööriista kasutusele võtnud, ei ole seda käsitlenud ega arutanud ja seetõttu me tahaksimegi selgitust ja tahaksin ka teada, kuidas meie selle tööga oleme seotud. üks tähtsamaid küsimusi innovatsiooni alal on äh, fokusseerimine ehk siis prioriteetide seadmine, aga ka teatud prioriteetidest loobumine, sest kõigile korraga ei ole võimalik fokusseeruda või keskenduda. mida teie kavatsete võtta prioriteetideks ja millised prioriteedid te kavatsete oma nimekirjast välja arvata? millest te kavatsete loobuda? ma arvan, et kodanike kaasamine on innovatsiooni puhul väga oluline, kuidas te kavatsete neid kaasata? kuidas kavatsete neid kaasata järgmise raamprogrammi jooksul ning lõpuks ka rahastamise küsimus, kas te kavatsete äh, valida rohkem jagatud riskiga äh, kapitali, aitäh? härra Kerek. E, aitäh, proua volinik ma tahaksin nüüd teiega veidi vaielda, mis puudutab seda tipptaseme äh, põhimõtet. loomulikult igaüks tahab olla äh, tipptasemel, aga see on väga ebatäpne definitsioon. mõningates teadusringkondades on kasutatud äh, mitte väga adekvaatseid kriteeriumeid kvalifitseerimiseks on probleeme ka sellega, et meie lahendused on rutiinsed ja mitte eriti head. milline peab olema meie lähenemine? Ida-Euroopa teaduspotentsiaali ei kasutata piisavalt, vaja oleks asendada see põhimõte tegelike võimaluste põhimõttega, nagu see oli näiteks aitäh, proua Riera Madorel, palun. suur tänu, härra esimees. suur tänu ka teile, proua volinik, selle eest, et tulite meiega arvamuste vahetusele ja et olete valmis rääkima meiega Euroopa teaduspoliitika ja innovatsioonipoliitika tulevikust. ma tahaksin lühidalt aga teiega jagada ühte oma muret ma nimelt olen teiega nõus, et on ülioluline, et me mõtleksime sellele, millise sõnumi me tahame saata Euroopa kodanikele ja minu meelest peaks see sõnum olema tasakaalus ja mulle tundub, et praegu ta on siiski suhteliselt vildakas. kui ma räägin tasakaalus sõnumist, siis ma näen selle all, pean selle all silmas seda, et toetatakse innovatsiooni ja traditsioonilist teadustegevust ja tasakaalus on äh, see, mis äh, on seitsmendas raamprogrammis ja see, mis tuleb sisse uuena, selleks et vastata uutele väljakutsetele. lisaks sellele tuleb tagada ka mingisugune järjepidevus ja praegu seda järjepidevust ei ole. tasakaal peab olema ka selle vahel, et me toetame täna juba suhteliselt hästi juurdunud teadusmeeskondi ja samas siis teisalt toetame noori teadlaseid kindlasti tuleks eelarvet suurendada ning leevendada inimeste muresid, parandada koostööd äh, riiklike ja Euroopa probleemide vahel, kuid praegu on siin ebakõla päris palju ja, ja, ja eelarved ei ole ka tasakaalus. mina kindlasti oleksin huvitatud tasakaalukat äh, tõusu teadlaste arvu osas, et me jõuaksime samale tasemele nagu me näeme oma peamistes äh, konkurent, peamiste konkurentide juures ja kõige olulisem on see, et äh, kõik äh, teadus ja innovatsiooni ja teadusuuringute maailmas tegevad tunneksid teatavat kindlust tuleviku osas ma olen veendunud, et komisjon on kursis äh, ringi käivate kuulujuttudega, tahtsin seda muret teiega jagada ja äkki te mõningaid neid muresid suudate ka ümber lükata. kolleeg ähm, Toia, äh, suur tänu, härra esimees, suur tänu, proua volinik, teile väga selge ja konkreetse avalduse eest, mille täna tegite ma tahaksin peatuda aga ühel küsimusel, millest veel palju ei ole räägitud, nimelt ressurssidest. Need eesmärgid, mille me oleme seadnud endale aastaks kaks tuhat kakskümmend ning Euroopa Liidu eelarve, seal on suured lõhed selle vahel, et mida me tahame saavutada ja mis me selle saavutamiseks nagu oleme rahaliselt andnud. ja see lõhe võib hukutada kogu selle projekti proua Krostet juba rääkis sellest, et äh, tekivad ebakõlad siis, kui Euroopasse tuuakse sisse importtooteid. ja eile kohtusime me äh, kriisikomisjoniga, kus oli kohal ka Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipanga president ja tema ütles, et äh, tõesti peamine küsimus ongi selles, et äh, milliseid uusi äh, rahalisi vahendeid on meil vaja selleks, et eesmärgid täita. kui äh, eelarve aasta kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat kaksteist peamiseks eesmärgiks on praegused vahendimäärad säilitada, tuleb tulevikus rohkem panustada meil on vaja tagada ka see, et äh, vahenditel on mingisugune võimendusefekt, kõike ei saa jätta liikmesriikide kätesse. Äh, kasutatakse täna juba rahastamisvahendeid tagamaks investeeringuid, jagamaks riske. ja see kõik on väga teretulnud, seda me oleme teinud juba seitsmenda raamprogrammi raames, aga on ka teisi instrumente, millel oleks see võimendiefekt see on väga-väga oluline, sellepärast et vastasel juhul kõik need jõupingutused, mis me teeme äh,, lähevad luhta, muidu me ei taga seda, et iga eurosent on mõistlikult kulutatud, me ei taga läbipaistvust, me ei äh, tekita kindlust meie kodanikes. sellest kõigest ei piisa, mida meil on vaja teadussiirdeks. suur tänu! Kristjan Eila, ma sooviks ka omalt poolt ähm, sellesse mm, arutelusse mm, panustada. kui meie eesmärgiks on saada kaheksandaks raamprogrammiks kakskümmend protsenti rohkem vahendeid, siis meil tegelikult on aega ainult juunini sõlmida see kompromiss, mis on väga oluline selleks, et saada enamust. see on kompromiss vanade ja uute riikide vahel. ma ei laskuks detailidesse, aga kui me seda kompromissi piisavalt varakult ei saavuta, siis juhtub see, mida võib ette näha, et raskes eelarvelises olukorras vanad liikmesriigid kardavad teaduse tipptaseme kaotamise pärast ja neil ei ole huvi äh, Äh, seda programmi poliitiliselt äh, toetada, aga äh, uusi liikmesriike, uued liikmesriigid seavad ka mõned asjad küsimärgi alla, nagu näiteks ähm, Galileo. me peame väga vara üritama kompromissile jõuda, kui meil see ei õnnestu ja kui me räägime seda kuni kaheksanda raamprogrammi alguseni, siis lõpeb see sellega, et äh, tegelikult eelarvelisi vahendeid olulisel määral ei suurendata, nii et minu ettepanek oleks, et me praegu nii kiiresti kui võimalik ja tegelikult äh, juba rohelise raamatu ajal äh, jõuaks põhimõtteliste väljaütlemiste ja põhimõttelise kokkuleppeni, sest et, sest et mitmeaastase finantsraamistiku arutelud äh, Äh, need käivad ju kuni selle aasta lõpuni ja kui me selle, selleks ajaks ei ole äh, saa-, nõudnud kahtekümmet kuni kahtekümmet viit protsenti rohkem vahendeid ja ei ole saanud äh, vastavat kompromissi, siis erinevatest põhjustest lähtuvad, lähtudes nii parlamendis kui nõukogus lähevad seisukohad lahku ja me ei saa tegelikult rohkem raha. nii et ma tahaks toetada seda, et me kasutaks äh, rohelist raamatut põhimõttelise signaali saatmiseks äh, ja selle kompromissi saavutamiseks, sest muidu me kaotame selle lahingu. seitsmenda raamprogrammi puhul me rääkisime nendest teemadest kuni lõpuni, see oli meie suur nõrkus. kui me äh, varakult kompromissile ei jõua, siis, siis lõpuks me saime seitsmenda programmi jaoks äh, väga äh, raskelt selle äh, raha ja saime oma programme veidi suurendada. me peame seekord olema targemad ja peame minema ka avalikkuse ette ja ütlema välja, et kui palju me lisavahendeid soovime. aitäh! ma tänan kõiki, see oli nüüd viimane kõnelejate nimekirjast tulnud sõnavõtt, nüüd meil on kümme minutit aega ja ma palun, et volinik üritaks mõningatele küsimustele vastata, see ei ole nii lühikese aja jooksul kindlasti lihtne, aga võib-olla oleks võimalik käsitleda kõige olulisemaid küsimusi. suur tänu kümnest minutist, kindlasti ei piisa, härra esimees, et kõikidele nendele küsimustele vastata, aga võtan siis küsimuse võib-olla plokkides, nii on kõige lihtsam kõigepealt, kui me vaatame sellele pidevale arutelule, mida me oleme pidanud eh, ja nii oli see ka seitsmenda raamprogrammi vahearuande puhul, erinevused nende riikide vahel, kus tulemused on suurepärased ja riikide vahel, kus siis eh, need ei ole nii head. me peame kohe aru, me kohe, me peame mõistma, et eh, seitsmenda raamprogrammi algusest peale oleme me kasutanud praktilisi meetmeid uute liikmesriikide toetuseks. mõned nendest meetmetest on äh, Eh, koondanud eh, eksperte siis üle terve Euroopa Liidu, oleme toetanud kohalikke kontaktpunkte, kes koondavad eh, siis ja toetanud keskseid kontaktpunkte, kuhu koonduvad eksperdid nii uutest kui vanadest liikmesriikidest ja oleme koheselt reageerinud, kui tulemused on olnud kehvad või kui ei jõuta järgi oma avasõnades ma ütlesin, et kui me räägime sellest, millised on need faktorid, mis viivad alaesindatusele, siis selles osas oleme praegu kuulaja rollis ja tegemist on konsultatsiooniprotsessiga ja ma tõesti loodan, et need riigid, kes on alaesindatud, võtaksid sellest konsultatsiooniprotsessist osa eh, seoses uue rohelise raamatuga, sest nende seisukohtadest on eh, paljugi õppida. loomulikult tõukefondid, eh, nagu paljud saadikud ütlesid, on väga olulised selleks, et üles ehitada need suurepärased Eh, teaduskeskused, mida meil on vaja nendes riikides. kõikide nende riikide parlamentäärid ja, ja eksperdid ütlevad, et nende parimad teadlased lähevad lihtsalt riigist minema, lähevad tööle eh, nii Euroopa Liidu liikmesriikidesse, aga ka mujale, itta ja läände. nii et kui neil oleks endal parem infrastruktuur teadusmaailma jaoks olemas, siis nad jääks võib-olla eh, koju ja loomulikult peab meil olema väga konkreetne koostöö ka tärkavate riikidega paigas. nagu te teate, meil on Hiinaga kõrgetasemeline majandusgrupp äh, koostatud, äh, kohtusime Pekingis eelmisel aastal, uuesti kohtume sellel aastal, lähen ka ise Hiinasse ja see on kindlasti väga oluline küsimus, mis tuleb nendega tõstatada, kuivõrd see teema on tähtis kõigile läänemaailmas, aga eriti meie jaoks Euroopa Liidus mis nüüd puudutab lihtsustamist, siis äh, ma olen ikka, ikka ja jälle viidanud äh, proua Carvalho suurepärasele raportile, sest see pani tõesti paika selle nurgakivi, millele ehitatakse üles kõik need lihtsustavad meetmed, mis tuleb võtta ja ma olen mitu korda öelnud seda, et need lihtsustamismeetmed, mille komisjon saab võtta omapäi, on ette võetud, nüüd on pall teie värava poolel, nõukogu ja parlamendi värava poolel, selleks, et minna edasi siis finantsraamistiku eh, lihtsustamissüsteemiga. teadus eh, raamprogrammi lihtsustamise osas on olukord praegu suhteliselt huvitav, sellepärast et parlament võttis selle vastu lihtsustavate meetmete alla minevana ja ma arvan, et äh, selle alusel me peaksimegi edasi töötama, ma olen väga äh, tänulik kõikidele parlamentääridele, kes sellega tegelesid. loomulikult tõstatati ka ITER-i küsimus, me oleme sellest mitu korda rääkinud, nii nagu härra Lamberts väga hästi teab, minu jaoks suhteliselt suur kuum kartul olnud varem ja on ka praegu. lõpuks ometi õnnestus meil kokkuleppele jõuda enne eelmise aasta eelarve vastuvõtt-, eelmise aasta eelarve hääletust, kus siis kaks kolmandik tuleb äh, teistest allikatest ja ainult kolmandik äh, raamprogrammist. me rääkisime teiega konkreetselt sellest küsimusest, äh, kuid selleks läks üks tõeline vaidlus komisjoni ja teenistuste vahel selleks, et me tõesti saaksime piirata rahastamist raamprogrammist ainult kolmandikuga aga te kõik teate, mis eelarve läbirääkimistel juhtus ja, ja paljud teemad võeti pantvangi, sealhulgas ka ITER. me oleme üritanud anda endast parima, et leida lahendus, see lahendus tuleb leida, kuivõrd see mõjutab otseselt neid riike ja neid ettevõtteid, kes äh, praegu on sõlmimas lepinguid äh, tööde elluviimiseks, nii edasi ja nii edasi. kui me aga räägime tuumaenergiast, siis äh, sellest ka paljud äh, rääkisid, proua Niibler näiteks äh, ja viitasid Jaapanis toimuvale. nagu ma tean, volinik Oettinger tuleb pärastlõunal teie ette, kes vastutab tööstuspoliitika ja aatomienergia osas samuti, kuid praegu ohtu ei ole Euroopa Liidu liikmesriikidele, kõik kiirgusnäitajad on normaalsed kõikides liikmesriikides, neid mõõdetakse regulaarselt kõikides liikmesriikides, seda teevad erinevad äh, kiirgusmõõtmiskeskused territooriumitel, komisjon kasutab äh, oma süsteemi, mis on hoiatus, süsteemi ja kui äh, mõõdetaks kuskil liikmesriigis kõrgemaid kiirgusnäitajaid, siis saaksid sellest kohe teavitatud ka kõik liikmesriigid, kuid loomulikult liikmesriigid vastutavad ise oma tuumaenergiajaamade turvalisuse eest Nad annavad välja litsentse tuumajaama operaatoritele ja sellega käivad kaasas väga kindlad turvalisuse nõuded, kuid kindlasti volinik Oettinger räägib sellest täpsemalt täna pärastlõunal. Euroopa Parlamendi roll ähm, partnerluskokkulepetes, sellest räägiti, nagu te teate, äh, Teie osalus on äh, tagatud näiteks aktiivse vananemise alastes programmides ning ametlikud kutsed saame, suudame me siis välja äh, Äh, president Buzekile vastu. nüüd Euroopa in-, äh, innovatsiooniprogrammid, selles osas äh, on meil olnud väga tõsiseid arutelusid nii siin kui ka nõukogus. seoses partnerlustega me lõp-, otsustasime, et peaks kõigepealt käivitama pilootprogrammi ja Euroopa Nõukogu andis meile neljandal ka siis rohelise tule pilootprogrammi eesmärgiks on olla just nimelt eh, pilootprojekt selleks, et me saaksime testida seda, mida tähendavad Euroopa innovatsioonipartnerlused, et kui tekivad eh, probleeme selle piloodi väljatöötamisel, saaks need lahendada enne, kui käivituvad siis need innovatsioonipartnerlused ise. ja loomulikult proua Merkis olen ka mina rahul sellega, et nii paljud kolleegid on huvitatud innovatsioonipartnerlusest kuid meil on juba täna väga karmid kriteeriumid paigas ja tulevikus on need veelgi karmimad selles osas, mis on ikkagi partnerlus ja millal nad peaksid saama õiguse tegutseda. loomulikult piirab meie tegevust tõsiasi, et me peame alati saama nõukogult äh, kinnituse, enne kui käivitatakse uus innovatsioonipartnerlus. nii et minu meelest see test on hea äh, ja, ja kui te nimetate seda piiranguks, siis hea küll, aga minu meelest on see pisut positiivne paljud äh, saadikud rääkisid jällegi regioonidest. Äh, tuleb siinkohal nentida, et juulis on tulemas Euroopa regioonide konverents, äh, mille pealkirjaks on, et kuidas regioonid saaksid panustada laiemalt seitsmendasse raamprogrammi. huvi selle konverentsi vastu on, on suur sellepärast et just nimelt regioonide esindajad on öelnud, et nad ei ole nii hästi kursis sellega, Äh, mis on kättesaadav ja tahavad seega olla rohkem kaasatud. nüüd äh, riski jagamise finantsvahend oleme välja töötamas ka VKE-dele eraldi instrumenti selle rahastamisvahendi all, et äh, tagada ka toetus VKE-dele. ja nagu te teate, koostatud on volinik Reni juhtimise all volinike grupp, kes tegelevad innovatiivsete uute rahastamisvahenditega ja üritavad siis vastata mõnedele nendele küsimustele, mille komisjoni liikmed on ka täna tõstatanud. loomulikult äh, kaasatud on sellesse töösse ka Euroopa Investeerimispank ja Investeerimisfondi ametnikud, kes selgitavad seda, mis on tehniliselt võimalik või mis tehniliselt võimalik ei ole ja kus nad võiksid olla abiks äh, selle koorma vähendamisel, äh, mida mõnedes kohtades eelarves on selgelt tunda nüüd tulevase eelarve osas, äh, siin oleme me täiesti parlamendi ja nõukogu kätes. mina olen suunanud kindlasti pilgu parlamendi ja teie komisjoni poole kui toetava grupi poole, et te äh, toetate ka minu eesmärgi tugeva Euroopa teadusuuringute eelarve saamiseks kuid probleemiks on see, et peadirektoraati praegu kujundatakse ümber, ma ei taha ka jätta mitte kellelegi muljet, et humanitaarteadused justkui on äh, ära unustatud või et osasid teadusmaailma elemente tõstetakse kõrgemale kui teisi, ma ei taha, et kellelegi jääks selline mulje. Äh, kõik on mõistnud ilmselt seda, et kõiki elemente tuleb toetada, kuid loomulikult ühtne strateegiline raamistik äh, seda toetust annab, kuid vastavalt äh, väljakutsetele, mida me näeme ühiskonnas, kuid kui me teeme koostöös äh, tööd selleks, et lahendusi leida nendele väljakutsetele, ja selle kõige aluseks on äh, baasteadusuuringud, me ei saa lahendusi ilma äh, tugevate põhiuuringuteta seega eh, suur tänu kõigile nende küsimuste eest, ma, mul on eh, väga kahju, et mul oli ainult kümme minutit kõikide küsimustele vastamiseks, juba olen üle rääkinud oma ajast, aga kui tahate küsimusi esitada eh, mulle otse, siis tehke palun seda ja üritan vastata. suur tänu koostöö eest! suur tänu! esiteks sellest, et te aeglas, aega võtsite meie jaoks, teiseks sellest, mida te meile ütlesite ning ka suur tänu ka hea koostöö eest, mida me täna jälle nägime, ma loodan, et meil järgmistel nädalatel on ka ees huvitavaid arutelusid ning suur tänu! You <laughs> have more time in your debates. Good. Ladies and gentlemen, kas me oleme nii kaugel, et me saame alustada hääletamist? kas kõigil on oma hääletuskaardid kaasas? kas me saame alustada? meie päevakord on täna veidi muutunud, aga praegu toimuv on veel vastavalt plaanile, me hääletame eh, Galileo programmil põhineva satelliitraadio navigatsioonisüsteemi kaudu pakutavale avalikule te reguleeritud teenusele juurdepääsu võimaldamise korda. tegemist on üheksanda päevakorrapunktiga ma arvan, et kõik on selge, me saame alustada. nii et hoidke kinni, alustame. Ehm, muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on, kakskümmend kolm, kes on vastu? Ehm, poolt, vastu võetud. ahved kaksteist, kes on poolt? vastu võetud. ahved kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahved neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. miks ta aeglasemalt küsib äh, esimees? kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud vastu, oletad kakskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet eh, kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet seitseteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. ahvet äh, üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd on võimalik hääletada kokku, koos ahved kakskümmend, kakskümmend üks, kakskümmend kaks, kakskümmend neli, kakskümmend kolm ja kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet kakskümmend viis lisandus on, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, ahvet kakskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, ahvet kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. me oleks ju kõike võinud plokina hääletada, ütleb esimees. me, ahvet kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ahvet kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ahvet kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ahvet kolmkümmend kaks poolt, kolmkümmend kaks, väga hea. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm, ahveti kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ahvet kolmkümmend neli, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks eh, koos suulise muudatusettepanekuga härra Lambertilt, eh, seda tead, ma loen poolt, vastu, erapooletud, ka vastu võetud. nüüd lisad eh, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet kolm poolt, vastu, erapooletud, ei ole vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ahvet kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm lisandusena poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ahvet viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi, vastu võetud. kuus mm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ahvet ühe, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks koos suulise muudatusettepanekuga kolleeg Lambertsit poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist kolleeg Lambertsi suure, suuline muudatusettepanek jälle poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seekord. kolmteist poolt, vastu kas te soovite kaheteistkümnendat äh, kontrollida, see oli väga selge, aga kontrollime ikkagi. Äh, kontrollime kaheteistkümnendat selleks, et seda masinat ka vahel kasutatakse. Äh, hääletus on alanud. üks IPP liige on ülearu. hääletus on lõppenud ja tulemus on napilt tagasi lükatud, väga napilt tore, et me seda kontrollisime. kes selle äh, targa ettepaneku tegi, palun tõst-, tõuske püsti, palun vabandust, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ahved seitse, poolt, poolt, vabandust, poolt, vastu, era-, vastu võetud. ning lõpphääletus, hääletus on alanud kas me saame nüüd hääletuse avada? nüüd on hääletus avan-, alanud. ja Rahvaparteist on endiselt üks liige üle aru. ikka on üks Rahvapartei liige äh, üle aru. hääletus on lõppenud. ja selgelt vastu võetud. ja nüüd saab sõna härra Glante teen väga lühidalt, ma tahaksin tänada sekretäriaati, variraportööre head, hea koostöö eest ja kompromissivalmiduse eest, ma loodan, et see kompromissivalmidus äh, jätkub ka äh, nõukogu istungitel ja, ja triloogil ja et me saame selle teema käsitlemise lõpetada, aitäh! esimees, ma tänan ka selle kiire hääletuse eest. me jätkame tööd, lähme üle järgmise päevakorrapunkti juurde, kui te lubate. nimelt päevakorrapunkt kümme, Euroopa lairibaühendus. meie kolleeg proua Tsavela on raportöör. esimees palub neil, kes soovivad juttu rääkida, saalist välja minna kiiresti või olla vaikselt sõna on proua Otsa-Veelal. aitäh. aitäh, härra esimees. selle raporti eesmärk on pakkuda teile tasakaalustatud ülevaadet, mis võtab arvesse ka ettepanekuid, mida on esitanud komisjon ja liikmesriigid. ning samuti antakse siin stiimuleid Eh, kodanikele ja tarbijatele, kes on tähtsateks sidusrühmadeks. lugupeetud eh, daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid, lugupeetud härra esimees. aastal kaks tuhat kolm ütles Euroopa Komisjon, et interneti ligipääs on põhiõigus et see on muutunud põhiõiguseks, mis peab olema kõigil kodanikel. alates sellest on eh, lairiba ühenduse tähtsus veelgi kasvanud ja seda hüppeliselt. aastal kaks tuhat üheksa oli öö, otsustati Soomes, et äh, lairibaühendus on inimeste õigus, sest see võimaldab ligipääsu haridusele ja erinevatele teenustele ning äh, Soome õigusloomes leiti, et äh, igal kodanikul on õigus kasutada vähemalt ühte megabitti lairibaühendust alates kahe tuhande üheteistkümnenda aasta algusest on Hispaania võrguteenuse pakkujad öelnud, et äh, võrguteenus peab olema äh, vähemalt äh, peamise lairibaühenduse raames kõigile kättesaadav taskukohase hinnaga. ning aastaks kaks tuhat kolmteist peaks lairibaühendus olema kättesaadav kõigile on kehtestatud ka miinimum ähm, eesmärgid äh, linnapiirkondades ehk siis kaks äh, megabitti kodaniku kohta. ning raportis on äh, see äh, sihtmärk ka ära märgitud kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on samuti ette nähtud eesmärgid ja siinkohal ma rõhutaksin, et lairibaühenduse eesmärgi täitmine on võimalik ainult siis, kui digitaalses agendas nähakse ette vaheeesmärgid ka aastateks kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kaheksateist ning kui need vaheeesmärgid hõlmavad kogu Euroopa Liitu, mitte ainult teatud liikmesriike. on selge, et üks tähtsamaid küsimusi, mida lahendada on rahastamisprobleem. kahe tuhande kahekümnendaks, kahe tuhande kümnendal aastal anti lairibaühenduse jaoks riigiabi üks koma kaheksa miljardit eurot ning lai äh, ribaühendus sada megabitti läheb maksma umbes kakssada kuni kolmsada miljardit eurot ning äh, veelgi rohkem äh, kulub äh, raha selleks, et saavutada sajaprotsendiline lairibaühendus äh, ulatuses kolmkümmend megabitti aastaks kaks tuhat kakskümmend. vaja on ka uut taristut, mis veelgi tõstab kulusid ja kui me kõiki neid kulutusi ja kõiki neid vajadusi arvestame, siis on selge, et meil tuleb leida innovatiivseid rahastamisvõimalusi nende tohutult suurte projektide jaoks. näiteks peame me arvestama avaliku ja erasektori partnerluse rolli ja seda, millist osakaalu võib siin mängida kaasrahastamine. samuti tuleb parandada vastuvõtuvõimet, eh, võimet ära kasutada Euroopa raha. ning sel ajal, kui räägitakse Euroopa võlakirjadest, sel ajal, kui Euroopa tasandil on Euroopa võlakirjaprojekti eh, päris kaua arutatud, tuleks äh, arutada ka suuri taristuprojekte, mida kindlasti oleks võimalik rahastada Euroopa võlakirjadega. arvatakse, et äh, umbes nelisada miljonit äh, eurooplast kasutab kodus internetti, kuid me jääme siiski maha Koreast ja Jaapanist siiski tuleb meeles pidada, et me räägime väga erinevatest turgudest ja võib-olla ei ole mõistlik ega õiglane praegusi ar-, arvandmeid teiste äh, riikide või maailmapiirkondadega võrrelda. mis puudutab lairibaühendust, siis tuleb kindlasti rõhutada, et kõigil peab olema võimalik kasutada Internetti mitte ainult kodus, vaid ka haridusasutustes ja valitsusasutustes, sest just need asutused ähm, aitavad kaasa äh, majanduskasvu saavutamisele. ma tahaksin äh, teile tuua näite ka Rumeeniast seoses äh, internetiühendusega kodus. Rumeenias ei ole taristuga väga hästi, kuid äh, suuri investeeringuid on tehtud sellesse, et äh, saaks kasutada optilist kaablit koduühendustes ning see tähendaks seda, et äh, vähem tuleb kulutusi teha maa-aluste kaablite paigaldamiseks. ma võiksin sellest kõigest veel rääkida kaua, aga ma tahaksin ära kuulata ka oma kolleegid. enne, kui ma oma sõnavõtu lõpetan, tahaksin siiski veel rääkida kahest probleemist. kõigepealt, kõik meie jõupingutused äh, seoses lairibaühendusega lähevad raisku, kui Euroopa Liit äh, ei pea küberturvalisust kõrgeks prioriteediks. ja teiseks küsimuseks on universaalne äh, teenuse pakkumise kohustus. seda on äh, arutatud, seda on arutanud erinevate fraktsioonide koordinaatorid ka seoses lairibaühendusega. seda äh, küsimust ei käsitleta raportis, kuna me ootame et Euroopa Komisjon mai lõpus või juuni alguses esitaks asjakohase teatise ja seetõttu ma usun, et äh, seda küsimust on võimalik äh, käsitleda eraldi raportis. ja seda ei ole vaja käsitleda selles raportis. ma tänan teid äh, tähelepanu eest ja loodan heale koostööle poliitiliste fraktsioonidega, loodan sellele, et te esitate mitmeid märkusi ning et kokkuvõttes saame me koostada põhjaliku ja kõikehõlmava raporti, aitäh! aitäh! meil on nüüd kaheksa sõnasoovijat praeguseks hetkeks, minu palve on, et et äh, sõnavõtud kestaks üks kuni kaks minutit. proua Vale on, palun uh,. Of... aitäh. kõigepealt äh, ma äh, õnnitlen proua Tsavelat, sest tegemist on suurepärase ja tasakaalustatud raportiga. Te rääkisite telekomi raamistikust, universaalsest teenuste pakkumise kohustusest, diskrimineerimisvastasest võitlusest, tarbijate õigustest ja uutest tehnoloogiatest ning kõige selle eest ma kiidan teid. ma olen rõõmus, et raportöör on siin rääkinud ka riigiabist, kuid mis puudutab äh, komisjoni teatist, äh, siis äh, ka see käsitleb ju riigiabi ja seetõttu on minu meelest kummaline, et seda siin raportis ei mainita. ma olen seisukohal, et riigiabi tuleks üldiselt vältida, see, sest muidu tekivad konkurentsimoonutused, kuid maapiirkondades, kus ettevõtted finantseerima, investeerima ei asu, on riigiabi igal juhul vajalik. peale selle tahaksin rääkida eesmärkide seadmisest sest Euroopa poliitika on aina enam eesmärgipõhine ja sihtmärgipõhine, siis mis puudutab digitaalset agendat ja lairibaühenduse loomist kõigile aastaks kaks tuhat kolmteist ning ning teine eesmärk näeb siis ette, et aastaks kaks tuhat viisteist rohkem kui pooled kodu kodud kasutaksid rohkem kui saja eh, megabitist laia ribaühendust, selles valguses arvan ma, et esitan parandusettepaneku põhjenduspunktile C. mis puudutab lõiget kakskümmend üheksa, siis ma ei saa äh, toetada eraldi rakkerühma loomist, sest ma leian, et see toob kaasa liigse bürokraatia ja peale selle ei ole selgitatud, milleks see rakkerühm on mõeldud. seetõttu ma ei näe selles mingit lisandväärtust. ja pealegi ma arvan, et eh, selline rakkerühm võib suure tõenäosusega sattuda suuremate huvigruppide huvide ohvriks. ja kokkuvõttes on mul hea meel, et te räägite küberkuritegevusest, seda lõikes kolm, ja küberturvalisusest, kuid ma arvan, et meil on ikkagi vaja ka parandusettevõtet, sest kui me räägime digitaalkiirteedest ja avaliku sektori rahast, siis tuleks kindlasti rohkem tähelepanu pöörata ka küberturvalisusele. ja siis lõpuks veel äh, Rumeenia näite kohta kuna mina olen samuti rumeenlanna, Rumeenia näite kohta tahaksime öelda, et Rumeenia on teinud suuri investeeringuid lairibaühendusse ja seda võiks pidada äh, üheks heaks äh, näiteks äh, sellest, kuidas on panustatud tulevasse majanduskasvu ja mis puudutab optiliste kaablite küsimust, siis tegelikult on halb, et neid ei veeta maa-aluste kaablitena, sest kui te vaatate linnapildis ringi, siis tegelikult on pilt kohutav, meil on ausalt öelda isegi määrus, kus öeldakse, et kaabel peaks olema siiski peidetud. aitäh, aitäh, härra esimees. ma soovin omalt poolt kõigepealt tänada proua Tsevelat, raportööri sest ta on koostanud põhjaliku raporti ja seda käsitlenud väga avameelselt ja läbipaistvalt ning samuti teinud läbipaistvat koostööd selle ettevalmistamisel. keskenduksin siin mõnele punktile, mis mind rohkem huvitavad ja, ja teatud soovitustele, mida ma tahaksin anda. kõigepealt, kõigepealt eh, interneti neutraalsus ja universaalne teenuse pakkumise kohustus. kui me mõtleme sellest, et lairibaühendus peab olema kättesaadav kõigile, siis tuleb endalt ka küsida, kuidas sellist universaalset teenust pakkuda, kuidas seda rahastada ja kuidas luua vajalikud tehnilised eeldused. teiseks, kui me räägime lairibaühenduse väljatöötamisest, siis tuleb äh, luua äh, ka tugevam seos äh, teabe- ja sidetehnoloogiatega ning võtta arvesse kõiki tehnoloogilisi arenguid, mis kahtlemata on seotud äh, lairibaühenduse tüüpidega ning sellega, kuidas lairibaühendust hallatakse. ma toetan seda, äh, mida raportöör ütles küber, küberturvalisuse kohta, küberjulgeoleku kohta ja ma tänan raportööri ka selle eest, et ta tõi välja komisjoni plaani üldiselt äh, välja töötada üldine küberjulgeolekualane strateegia. nii nagu minu ALDE kolleeg, nii ka mina toetan äh, rakkerühma loomist. rakkerühm hakkaks arutama lairibaühenduse tulevikku Euroopas ja ma usun, et sellesse rakkerühma peaksid kuuluma kõik äh, asjakohased sidusrühmad. ja ma ei pea siin silmas ainult suurettevõtteid vaid ka Euroopa institutsioone, äh, tarbijate esindajaid, selliseid agentuure nagu Belek. ja äh, nii oleks tagatud, et äh, lairibaühenduse arendamisel võetakse hu-, arvesse tõesti kõigi huve. kahtlemata on mitmeid lahtisi otsi seoses rahastamisega, seoses sellega, kuidas rohkem kasutada erainvesteeringuid loomulikult peaks eh, just eh, erasektorist tulev rahastamine olema peamine rahastusallikas, kuid me ei saa täiesti kõrvale jätta avalikku sektorit. teatud eh, rahastamisinstrumente siin juba ka mainiti. lõpuks tahaksin ma öelda, et me peame tugevdama regioonide rolli lairibaühenduse väljatöötamisel ja edasiarendamisel. Uh, härra Hetmak, aitäh, härra esimees, suur aitäh ka raportöörile selle suurepärase töö eest mul on kolm peamist märkust. kõigepealt on tähtis rõhutada, et küberjulgeolek on tõesti kõrge prioriteet, sest ainult selle julgeoleku tagamine eh, tagab interneti usaldusväärsuse kasutajatele. teine küsimus on midagi sellist, mida me oleme juba varem arutanud ja mis nüüd on siin kirjas, aga millest võib-olla tuleks veelgi rohkem ja veelgi ambitsioonikamalt rääkida. ma mõistan eh, raportööri, sest eh, lihtne sest lihtne on lihtsalt seada sihte, seada eesmärke, ilma et me neid kunagi saavutaksime. aga raskem, samas tähtsam on mõelda, kuidas neid eesmärke saavutada. nii et me saaksime kasutada ära suuremat kiirust ja suuremaid mahtusid lairibaühenduse puhul, kui meie seda ei tee, teeb keegi teine. vaja on ka sobivat raamistamise jaoks, investeeringute jaoks ja seetõttu on oluline kommertsinvesteeringuid hoida nii avatutena kui võimalik, sest me oleme näinud, et just niimoodi areneb ligipääs internetile ning lairibaühendus kõige kiiremini. see on küll paradoksaalne, sest kui me räägime avaliku sektori rahast, maksumaksja rahast, siis me seame sellega endale ise äh, piirid, aga selleks on omad põhjused, kui me vaatame liikmesriikide eelarveid, siis me näeme ju, et äh, raha on piiratud Ehm, tegelikult väga piiratud. ja seetõttu tulebki võib-olla rohkem panustada ehm, kommertsinvesteeringutele. aga mul on hea meel ka selle üle, et te rääkisite riigiabist sest ehm, sellistes valdkondades, kus ilma riigiabita mingit arengut ei toimu, on riigiabi vaja. aga samas on vaja tagada ka see, et riigiabi antaks kvaliteetselt ja et tulevikus ei oleks välistatud ka kommertsinvesteeringud lisaks riigiabile. see tähendab seda, et ähm, me saaksime edasi areneda, oma tegevust laiendada mitte ainult geograafiliselt, vaid ka mahtude põhiselt. ehk siis teisisõnu, me peaksime ütlema, et kommertsinvesteeringud äh, kõigepealt ja siis ka riigiabi, kui seda on vaja, aitäh. proua Brasina härra Prasina. za velmi dobrou zprávu. ma soovin tänada raportööri suurepärase raporti eest ja ütleksin, et mul ei ole mitte midagi poliitiliste eesmärkide vastu, mis siin kirjas on. ehk siis teisisõnu, ma ei seisa vastu sellele, et lairibaühendus peaks olema kiirem või sellele, et lairibaühendus peaks olema või, äh, kättesaadav võimalikult paljudes piirkondades üle Euroopa ja võimalikult äh, paljudele kodanikele. aga tähtis on eh, mõelda netineutraalsusele. esimeses lõikes on välja toodud äh, mitmeid äh, võimalusi äh, kasutada äh, vaskkaableid, äh, traadita ühendust äh, ja ka teisi võimalusi, aga lõikes üheksa räägitakse digitaalsest dividendist ja öeldakse, et me peame olema tehnoloogiliselt neutraalsed. sellel reeglil peaks olema ka üks erand ja selleks on satelliidid, satelliitühendus, sest kui me vaatame, mida satelliitühenduse abil on võimalik teha, siis me leiame, et tegemist on kõige kaugemal asuvate ähm, kõige maakerast kõige äh, kaugemal asuvate vastuvõtjatega ja satelliitidel on ka omad kindlad äh, ülesanded ja eesmärgid. ma tahaksin näha, milliseid sagedusi, ähm, milliseid sagedusi kõige rohkem kaitstakse millised sagedused saavad äh, häirivalt, äh, häirimatult äh, toimida, nii et satelliitühendus oleks tõeliselt tõhus, aitäh. kolleeg De Angelis. aitäh, härra esimees. lairiva ühendus võib muidugi väga palju ära teha, võib eelkõige anda suure panuse majanduskriisist toibumiseks, nagu näiteks toimus üheksateistkümnenda sajandi lõpus, kui tekkis ähm, elektrivõrk. vaja on investeeringuid äh, ja need on paremad Äh, tagatised selleks, et äh, saavutada äh, eesmärke, mis me oleme seadnud endale kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks. sisuliselt tahaksin ma rääkida nüüd nendest aspektidest, mis on põhimõttelise tähtsusega esiteks avalik konkurents, teis-, teiseks demokraatlik juurdepääs võrkudele. esiteks jätkusuutlik konkurents. tegemist on ähm, asjaga, mis võimaldab meil saavutada avatud struktuuri. Ähm, meil oleks vaja reegleid Äh, riigi abi jaoks, see väldiks ka turu monopoliseerimist ning teine küsimus, oluline on, et äh, liikmesriigid tagaksid äh, täieliku juurdepääsu investoritele uute fiiberoptiliste kaablitega, kaablivõrkudele. see tagaks selle, et taristu äh, Äh, loomiseks äh, suunatavad vahendid äh, väheneksid, et hind väheneks. ning sellega välitaks tõesti kulude eksponentsiaalset kasvu ning oluline oleks mõistlik õiglane juurdepääs tarbijatele. Euroopa tarbijad peavad saama konkurentsivõimelisi teenuseid, see puudutab ka teenuste hinda väga oluline on see, et süsteem oleks selline, et võetakse arvesse kõiki kulusid, ka kaudseid kulusid. vaja on sellist kuluarvestuspõhimõtet, milles osaleksid kõik liikmesriigid, et meil oleks tõesti õiglane süsteem eh, võrkude väljaehitamiseks. ma tänan raportöör Savelat tehtud töö eest, ma loodan, et eh, meil õnnestub need eh, muudatused sisse viia, konkurentsikaitse, IKT Äh, turg ja tarbijakaitse. kolleeg Tikau, palun. Mulțumesc, domnule președinte. O felicit și eu pe doamna Țavela. Aitäh, härra esimees. Ma sooviks ka tänada proua Tsavelat tema raporti eest. ma arvan, et on oluline toetada taristu, juba olemasoleva taristu arendamist. me peame toetama aga ka digitaalse sisu arendamist. kahe tuhande kaheksandal aastal oli meil majanduse taastamise kava ning majandus, äh, komisjon teatas, et üks miljon eurot läheb sellesse, et äh, laiendada ähm, lairibaühendust äh, kogu Euroopa Liidus. aga seda eesmärki ei saavutatud, neid rahasid ei antud ja praegu loodetakse, et seda eesmärki on võimalik saavutada kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuks, aga see ei ole võimalik, kui see, sellele projektile ei anta piisavalt vahendeid. ma arvan, et me peame tähelepanu pöörama eriti äh, isoleeritud piirkondadele, kus on vähe rahvast äh,, internetiteenuse pakkujad ei ole huvitatud äh, seal vajaliku äh, taristu loomisest, sest nad arvavad, et nad ei saa piisavat kasu ja seetõttu oleks vaja kasutada avalikke vahendeid selle taristu loomiseks isoleeritud ja vähese rahvastiku tihendusega mm, piirkondades. ning viimane asi, äh, võrgu turvalisus, küberturvalisus. võib-olla oleks hea, kui meie komisjonis koostataks raport küberturvalisuse kohta. Euroopa komisjonis juba tegeldakse selle teemaga ning väga hea oleks, kui meie komisjon koostaks selle teema kohta omaalgatusliku raporti. kõik mm, kaitsemehhanismid infoühiskonnas on prioriteetsed ja me peame tagama samuti selle, et kõik infoühiskonnas osalejad eh, tunneksid oma kohustusi ja vastutusala. see puudutab nii teenusepakkujaid kui tarbijaid, aitäh. Angelika Niiblo Angeelika Niiblar, palun. aitäh, härra esimees. ma tahaks äh, ühineda nende kolleegide sõnadega, kes raportööri toetasid ja, ja tänasid teda raporti eest, ma saan sama öelda, sest minu meelest on hea, tegemist hea ja tasakaalustatud raportiga, eriti selles osas, et ku-, milliseid stiimuleid on meil vaja erainvestorite jaoks selleks, et äh, edendada lairibatehnoloogia äh, arendamist liikmesriikides, kus peab sekkuma riik selleks, et tagada lairibaühendus kõigi jaoks. ma sooviks teha kaks väiksemat märkust, esiteks ma arvan, et raportis äh, tuleks äh, rohkem rõhutada äh, riiklike reguleerijate rolli, ma eri-, arvan, et eriti just nemad peavad tuvastama, et kus turg ei toimi, kus konkurents ei taga äh, kulude katmist, kus peab sekkuma riik selleks, et taristut äh, luua ja mm, seda kolleegid juba mainisid, et vaja on välja töötada meie seisukoht selles osas, et milline on Euroopa Liidu äh, reguleerija või eh, pereki roll, milline on Enisa roll, mida me saame teha Euroopa tasandil soovituste ja konkreetsete eesmärkide püstitamisega, ma arvan, et sel, seda aspekti saaks raportis veel parandada. üks eh, teema, mis minu meelest puudu on, on satelliitkommunikatsioon. ma arvan, et eh, selles osas tuleks raportit täiendada. lairiba ühendust võib maapiirkondades Eh, tagada just satelliitside kaudu, see vähendaks ka kulusid. ning viimane küsimus raportöörile või komisjonile. ma mäletan, et kui tegemist oli telekomi paketi aruteluga kaks aastat tagasi, siis ikka ja jälle räägiti sellest, et, et, et ähm, lairibaühenduse loomiseks on äh, Äh, loomise puhul on kallis just see kaablite vedamine ja otsustati telekommunikatsioonipaketi puhul see, et et alati, kus ähm, tuleb panna uusi kaableid ja tuleb ähm, kaevetöid teha, et siis äh, pandaks ka klaaskaablit äh, paika kohe. ma ei tea, kui kaugele liikmesriikides sellega jõutud on, kas seda juba tehakse või ei olda veel nii kaugele jõudnud ma ei tea, kui raportööril on äh, selle kohta ülevaade, siis mind tõesti huvitaks see, et kui, kui just need kaevetööd on äh, need, äh, mis liikmesriikides kulusid tekitavad, siis mm, mind tõesti huvitaks see teave, et kui kaugele liikmesriikides jõudnud on, aitäh. proua Fadel Castillo, palun. suur tänu, härra esimees ka mina tahaksin tunnustust avaldada meie raportöörile, proua Otsavelale. tegemist on väga huvitava ettepanekuga minu meelest. tuletaksin teile aga meelde, et äh, me rääkisime selles küsimuses äh, juba päris põhjalikult asjad läbi esimeste, esimesel arvamuste vahetusel ja leidsime, et väga oluline oleks rõhutada seda, et tegemist on meetmete paketiga ja et see pakett ei puuduta mitte ainult lairibaühendust, vaid peaks endas hõlmama ka Euroopa Komisjoni teatist juurdepääsudele võrkude osas ja et ka eh, raadiospektri poliitika osas eh, tehtav oleks kaasatud. Gunnar Hökmar juba rääkis eh, raadiosageduste olulisusest kuid praeguse raporti osas on väga oluline leida eh, selline seisukoht, mis on üldine kõikidele eh, valdkondadele, ma ei räägi mitte ainult kaheksasajast lairipühenduse aspektist, millest rääkisime juba aastal kaks tuhat seitse kokkuleppele jõudsime. ja lisaks sellele veel seitsesada, seitsmesaja megavatiline lairibühendus Äh, väga oluline need asjad omavahel koondada ja olla järjepidevad. ei lasku detailidesse, sellepärast et sellest on rääkinud teistes debattides, aga minu meelest väga oluline on, et Euroopa Liidul oleks siiski lairibasuutlikkus ja võimalused, kui me tõesti tahame olla maailmas konkurentsivõimelised ühtlasi tahaksin tänada ka proua Tsavelat äh, selle eest, et ta on toonud sisse Euroopa reguleerijate mõtte. ja räägib sellest kõigest siis äh, elektronkommunikatsiooni ühisturu loomise kontekstis. selline reguleerijate kogu võiks kindlasti mängida väga olulist rolli ja ma võib-olla esitan konkreetseid muudatusettepanekuid, aga ega mul rohkem ei olnudki midagi öelda. me peame olema järjepidavad, pidevad Euroopa Parlamendi nägemuse osas ja suhtuma asjasse kui paketti. lisaks, ehk siis arvestama peaks ka siis raadiospektri osas otsustatud ja võtma sarnaseid seisukohti. suur tänu! Madame Grosstedt proua Krossett, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees. raportil on äh, kaks äh, eesmärki kõigepealt äh, me nendime seda, kui oluline on lairibaühendus Euroopa konkurentsivõime alalhoidmiseks ja suurendamiseks ning teine eesmärk on siis vastata meie kodanike vajadustele. rääkisime Euroopa rahastamisvahendustest investeerimispank, Arengu- ja Rekonstruktsioonipank, lisaks sellele erapangad ja nii edasi, aga kuidas me siiski võiksime motiveerida operaatoreid nendes äh, valdkondades, kus äh, tulud ei ole nii suured, kus äh, tagada mm, kõigile nii suur juurdepääs kui võimalik, kas on ära kasutatud kõiki vahendeid, kas meil on juba konkreetseid projektide näiteid, mida on käivitatud äh, tänu nendele meetmetele, millest raportöör on rääkinud? ja veel üks küsimus, mida ma tahaksin rõhutada. minu meelest oleks kasulik kõikidele kodanikele see, nimelt tuleks rõhuda seda, kui oluline on äh, innovatsiooni ja, ja majandusaspektid sellest et kui kõikidel kodanikel on juurdepääs internetile, eh, kui me rääkisime piiriüleste teenuste eh, direktiivist, eh, rääkisime me palju ka nii-öelda kaugmeditsiini võimalustest, kahjuks me ei suutnud eriti midagi saavutada teksti osas, sellepärast et osad liikmesriigid olid natukene sellele vastu, aga me peaksime siis kõik üheskoos survestama liikmesriike investeerima antud valdkonda sest et see on ju samuti ka üks tõsine majandusvaldkond. suur tänu komisjoni nimel saab sõna härra Mater. Thank you, Mr Chairman um.... suur tänu, härra esimees. nagu ka oma eelmisel kohtumisel ütlen, kordan ka täna, et meie komisjon tervitab antud raportit me oleme teinud väga tihedat koostööd raportööriga ja see töö on äh, sujunud väga hästi. on tehtud väga palju märkusi, täna ei hakka keskenduma kõigile, et mitte aega liigselt kulutada, aga mõned üldmärkused siiski. oluline on kindlasti rõhutada seda, nii nagu paljud ka tegid, äh, seda, miks me üldse oleme asjanud, hakanud selle asjaga tegelema Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias on digitaalagenda väga oluline, räägitud on majanduskasvust, konkurentsivõimest, see kõik on sellega seotud. info- ja kommunikatsioonitehnoloogia äh, on täna andmas poolt tootlikkuse tõusust Euroopa Liidus ja see tähendab seda, et me oleme majanduskasvu üks kõige suurem, et see on üks majanduskasvu kõige suuremaid mootoreid ja sellepärast me selle asjaga tegelemegi ja seega see kindlasti äh, asetab äh, sellele raportile suurema tähtsuse. me oleme teinud Euroopa tasandil konkreetseid ettepanekuid äh, lairibeühenduse paketi osas juba, kuid tuleb minna kaugemale ja minu meelest see raport, mis on väga positiivne ja väga olulisi argumente välja toob, mängib selles kõiges väga olulist rolli. nüüd pöörduksin nende poole, kes rääkisid äh, investeerimiskulude võimalikust äh, alandamisest. komisjon on seisukohal, nii nagu ka väga paljud äh, sõnavõtjad ütlesid, et erainvesteeringud on ainus võimalus, kuidas saavutada meie eesmärke. see ei ole küll ilmselt võimalik kõikides piirkondades, kuid nagu raportöör ütles, umbes kakssada viiskümmend miljardit eurot nende eesmärkide saavutamiseks läheb meil vaja, enamus sellest rahast peaks tulema erasektorist. meie saame omalt poolt äh, vähendada äh, kulusid, mida need investorid kannavad seoses oma investeeringutega. räägiti paljudest küsimustest, äh, juurdepääsust et kas mitte ei võiks kaableid tõmmata siis, kui tehakse teisi äh, kaevamistöid, ameeriklased on seda nimetanud kaevakord äh, tehnoloogiaks. me oleme seda kõike arvestanud oma teatises ja üritame siis praegu teha koostööd liikmesriikidega, et olla nendele abiks kogu selles protsessis liikmesriigid on meie poole pöördunud sooviga teha paremat äh, koostööd nende eesmärkide saavutamiseks ning kahekümne kolmandal märtsil on tulemas kohtumine liikmesriikidega, kus me üritame siis edu saavutada nendes küsimustes. me oleme rõhutanud seda aga, et kõikidel liikmesriikidel peab olema oma strateegia eesmärkide täitmiseks. me ei ole sugugi seisukohal, et iga üksik liikmesriik need äh, eesmärgid kõik täidavad, ilmselt tekib siin teatavaid variatsioone, kuid selleks ongi vajalik ühine tegutsemine ja see protsess on ainult käivitanud ja veel räägin satelliididest, sellepärast et paljud sellele, äh, sellest rääkisid. Äh, komisjoni seisukoht on, et telekommunikatsiooni seadusandluse puhul peame me olema tehnoloogianeutraalsed kui satelliittehnoloogia saavutab eesmärgid, siis ta loomulikult on osa sellest strateegiast. minuni jõudnud info aga ütleb seda, et satelliidid täna veel tehnoloogiliselt ei suuda öö, täita seda kolmekümne megabitti eesmärki, aga see ei pea muidugi nii jääma kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, ma olen täiesti veendunud, et satelliite võiks kasutada koostöös öö, juhtmeta ühendustele, nii et seda võiks kasutada siis konkreetsetes piirkondades, kasulik oleks see muidugi maapiirkondades. me oleme rääkinud äh, äh paljude satelliitoperaatoritega ja, ja need läbirääkimised jätkuvad. räägiti turvalisusest ja tõesti, oleme nõus kõigiga, kes ütlevad, et turvalisus on väga tähtis kuid äh, see teema on kaetud digitaalagenda teistes elementides, seega siin seda ei korrata, kuid tahaksin kinnitada kõigile, et turvalisus on võtmetähtsusega selle jaoks, mida me tahame tulevikus saavutada. sellega ma praegu piirduksin ja lõpetuseks veel lubage tänada proua Tsaveelat selle väga positiivse ja kasuliku raporti eest. suur tänu, proua Tsaveela, soovite veel sõna võtta? Um, aitäh, härra esimees! ma tänan ka kõiki kolleege nende märkuste eest. ja ma tänan komisjoni, härra Matet, kes komisjoni nimel esines. me tegime koos suurepärast koostööd. kallid kolleegid, meie siin komisjonis oleme juba kuulanud härra Castillo raportit, mis oli nii-öelda katuseraport, mis hõlmas kõiki neid küsimusi, kus räägiti ka digitaalsest agendast. ja härra Hokmart on, härra Hökmark on äh, esitanud ähm, spektrumialase raporti ning mina oma raportis tahtsin säilitada sidusust äh, digitaalse agenda ja ka spektrumi teemaga ja ma loodan, et see mul õnnestus. kõik teie märkused on mulle väga kasulikud, äh, variraportöörid tulevad kokku enne muudatusettepanekute esitamise tähtaega. selleks tähtajaks on kahekümne kolmas märts kuid sekretäriaat ehk kinnitab seda üle. jah, kahekümne kolmas märts ja veel kaks märkust selle kohta, mida kolleegid ütlesid. üks asi, mis siin tekitas küsimusi, on rakkerühm. Euroopa Komisjon on juba öelnud, milliseks eh, kujuneb digitaalassamblee koosseis ja seetõttu peaks meil selles eh, raportis kindlasti olema viide rakkerühmale ja peaks äh, olema märgitud ka kõik need, kes, äh, kes on töösse kaasatud. ärge unustage, et tegemist on väga kiiresti kasvava turuosaga ja me peame me vaatama, mida tahavad äh, inimesed, tarbijad ja mida tahavad need, kes teevad otsuseid. härra Höökmark ütles üht-teist riigiabi kohta ja selle kohta, kuidas riigiabi on seotud äh, mahtudega, ma olen äh, selle definitsiooniga täiesti nõus. proua Niibel tegi ettepaneku, millele pean vastama, et ma ei tea, mis on nendes liikmesriikides äh, telekomi võrguga juhtunud, võib-olla saab selle kohta vastata komisjon variraportöörid ähm, kohtuvad, nagu ma ütlesin, ning kahekümne kolmandaks märtsiks äh, tuleb siis saata muudatusettepanekud äh, ja need saadetakse sekretäriaati. ma tänan teid toetuse eest, härra esimees. suur tänu. kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis me võime selle päevakorrapunkti käsitlemise lõpetada. proua Tsaveila juba viitas sellele, et kahekümne kolmandal märtsil kell kaksteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja ma lisan siin sellele, et mai lõpus, kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal mail on meil hääletus. nii, suur tänu ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, kui eelarvekomisjoni kolleeg juba kohal on. ma ei tea, kas ta on kohal. Is she there? Miss Balzini, we need Miss Balzini. meil on vaja proua Baltsaanit muidu me ei saa tööd jätkata No? Yeah, what can we do now? The Basili is not there? Are you news about? No. If you want, I can call the uh, Beth, uh, Barzani Francesca. Yeah. We, we called her office. And yeah, and? Nobody uh, there. Um, eigentlich müsste die Kollegin Balsini jetzt hier sein, aber eigentlich heißt eben, sie ist... Kolleeg Balzani peaks siin olema, aga teda ei ole siin me üritasime talle helistada, aga ta ei ole oma, oma toas, et võib-olla ta on teel siia. vähemalt oleks see mõistlik selgitus. ja me ei saa ka hästi alustada teiste päevakorrapunktide käsitlemist, sest neid kolleege ka ei ole. sest muidu ma oleks võtnud mõne teise punkti ette, aga praegu ei ole muud üle, kui et ootame paar minutit, meil ei ole, me ei saa midagi muud teha Gut, dann darf ich äh, in Ihrer aller Namen die Kollegin Balsi. ma nüüd äh, tervitan meie kõigi nimel kolleeg Baltsaanit. ta vastutab eelarvekomisjonis äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve eest. ta on peamine raportöör ja ta kirjutas meile ja palus, et tal oleks võimalus meiega kunagi rääkida meie äh, peamistest äh, soovidest, me leidsime, et see on hea mõte ja et me ko korraldame sellise kohtumise ning nüüd ma tervitan siin proua Baltsaanit, mul on väga hea meel, et ta kohal on ja annan talle kõigepealt äh, sõna, meil on nüüd pool minu-, pool tundi aega selle päevakorrapunkti jaoks. võib-olla te saate teha lühikese sissejuhatuse ja siis äh, võtavad sõna kolleegid, eriti raportöör. Grazie Presidente e a voi tutti i colleghi per questo incontro. aitäh ja ma tahaks tänada kõiki kolleege selle eest, et te mind külla kutsusite. põhjus, miks ma täna siin olen, on väga lihtne. ma arvan, et äh, on väga oluline see, et me äh, algusest peale kaasaks äh, komisjonid äh, eelarvemenetlusse. eelarvemenetlus on väga pikk prots-, protsess, see on väga keerukas, eelmisel aastal me avastasime, et Lissaboni lepingu jõustumise tulemusena institutsioonide vahelised suhted eelarve küsimustes muutusid kõike muudkui lihtsaks ning seetõttu on vajalik, et algusest peale äh, läheks see menetlus kaugemale eelarvekomisjonist ja et kaasataks äh, e muud komisjonid ja äh, põhjused on strateegilised e. majanduskriisi ajal, mis meil praegu on, on igal juhul asi nii, et kui algusest peale on olemas kindlad ettekujutused meie prioriteetidest ja ma ei mõtle siin nüüd parlamendi prioriteete, vaid Euroopa Liidu prioriteete tervikuna. et äh, väga strateegiliselt on väga oluline see, et me oleks võimelised tegema strateegiliselt õigeid lahendusi ja te nägite, et minu esimeses töödokumendis ja ja resolutsiooni ettepanekus, mis järgmisel nädalal täiskogul hääletusele tuleb, on ära toodud äh, kõige olulisemad prioriteedid, mis on äh, tähtsad ka strateegia kaks tuhat kakskümmend äh, kontekstis. ma, eelmisel aastal selgus, et majandusjuhtimine on äärmiselt oluline ja esimest korda juurutati ka Euroopa poolaasta, nii et vaja on konsolideerida eh, liikmesriikide majandusi ja Euroopa Liidu eh, majandust tervikuna, nii et eh, väga oluline on, et me suudaks saavutada Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärke ja me peame selleks langetama õigeid otsuseid. Need on eesmärgid, mis ühendavad Euroopa Liitu tervikuna. me oleme võtnud selle kohta vastu ka resolutsiooni, meie prioriteedid on seal selgelt välja toodud tegemist on prioriteetidega, mis on väga tihedalt seotud ka teie komisjoni prioriteetidega, sest eh, mitte üksnes eh, innovatsioon ei mängi Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia puhul olulist rolli, vaid ka teadusuuringuid. nii et eh, tegemist on sellega, et Euroopa peab muutuma konkurentsivõimeliseks, nii et algusest peale ma tegin eelarvekomisjonis ettepaneku, et me avame nii-öelda eelarvemenetluse ja laiendame seda äh, muude komisjonide võrra, eriti mis puudutab äh, sektoriaalseid prioriteete, neid prioriteete, mis äh, on olulised äh, resolutsiooni seisukohalt, mis me võtame vastu aprilli lõpus, vaid oluline on see, et meil algusest peale oleks instrument selleks, et toimida väga läbipaistvalt ja sidusalt kui me peame eh, valmistama ette muudatusettepanekuid eelarve eh, eh, numbrite osas, et sel, sel hetkel on meil vaja poliitilisi prioriteete, nii et prioriteetide teema on väga oluline, ma tahaksin kõiki kutsuda üles juba praegu sellele mõtlema loomulikult on kaks olulist äh, aspekti. prioriteedid peavad olema positiivsed, et mida meie soovime näha prioriteetidena kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarves ning teisalt on vaja ka negatiivseid prioriteete, et mis meie meelest, äh, tuginedes möödunud kogemustele, ei vääri toetust. nii et see on siis selgelt välja öeldud, äh, et mida me peame tegema selleks, et järgmine eelarve vastu võtta. seejuures on olulised näiteks ka pilootprojektid või ettevalmistavad meetmed. pilootprojektid ja ettevalmistavad meetmed ei ole midagi, mis eelarvele lisanduvad, vaid osa vahendeid lihtsalt planeeritaksegi nende jaoks ning seetõttu on algusest peale hea teada, et millised on komisjonide kavatsused nii et, äh, et meil nii kiiresti kui võimalik, igal juhul enne suve oleks äh, võimalik komisjonile esitada esialgne nimekiri, et me saaks ka äh, tagasisidet selle kohta, et me läheme õiges suunas, nii et meil on vaja prioriteedid paika panna. ja vaja on prioriteedid paika panna selleks, et valmistada ette muudatusettepanekuid eelarve mm, numbrite jaoks ning vaja on enne äh, suve teada, et milliseid pilootprojekte ja ettevalmistavad meetmeid me sooviksime toetada. meie mänguruum on suhteliselt piiratud, tegemist on planeerimisperioodi lõpuga, aga ma tahaksin äh, meenutada teile seda, et see väiksemate võimaluste aspekt võib sellel aastal viia selleni, et äh, meil on vaja konkreetselt äh, võimalik kasutada seda viie protsendi varu, mis on äh, artikli kolmkümmend seitse ette nähtud. nüüd äh, saate teie sõna ja te peaksite tõesti ka osalema selles projektis. oluline on siis kohe algusest peale mõista, et millised eelarvenumbrid on olulised äh, seoses e-, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiaga ja milliseid eelarveritu tuleks äh, suurendada või vähendada järgmise eelarve äh, puhul. suur tänu selle sissejuhatuse eest. ma olen kindel, et te viitate õigusega sellele, et praeguste eelarve arutelude puhul me peame olema konkreetsemad ja täpsemad, sest vahendid mida saab jaotada, on pigem äh, äh, napimad ja seetõttu on mul väga hea meel, et me saame siin üksteisega rääkida neist küsimustest. Äh, esmalt kolleeg Pütikohvar. aitäh, härra esimees. ma tahaks südamest tänada proua Baltsaanit, et te soovisite meie komisjoniga asja arutada. eelmisel aastal raportöör proua Hertse-, Hertso koos teiega, härra esimees, kirjutas kirja, kus äh, meie komisjoni prioriteedid olid koost-, külastatud eelnevalt äh, koordinaatoritega siis äh, kirja pandud. täna on meil siis vastav arutelu ning ma lähtun sellest, et eelarve raportöör võtab siis neid tulemusi arvesse aga e, e, e äh, komisjoni juhatus ja koordinaatorid peaksid võib-olla rääkima sellest, et äkki me sooviksime tänase arutelu tulemusi siiski ka kirjalikult äh, vormistada ja esmalt ma olen täiesti nõus selle rõhuasutusega, mida teie, proua Baltsani, oma dokumendis olete välja toonud, et äh, vaja on eelarvepoliitikat kujundada vastavalt Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärkidele ja äh, võtta arvesse seal välja toodud äh, peaeesmärke ja äh, lipulaeva. ja meil on vaja sidusust strateegia eesmärkide ja Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriikide tasandil toimuva rahastamise vahel. ma arvan, et meie äh, komisjoni seisukohast on tegemist äh, äärmiselt olulise prioriteediga ja me peaksime tõepoolest kasutama Euroopa semestrit selleks, et äh, jõuda parema koordineerimiseni. nagu ka teie, oleme arvamusel, et Euroopa investeeringutel eh, eh, teadus- ja arendustegevusse ja VKI-de toetamisse ja rohelistesse tehnoloogiatesse on lisaväärtus ning ma olen samuti arvamusel, et eh, me peaksime suurendama sünergiat koostöös Euroopa Investeerimispangaga. oluline on selgelt paika panna see, et need eelarveread, mis on olulised äh, lipulaevade ja peamiste eesmärkide jaoks, et neid ei tohi vähendada, vaid äh, et neid vahendeid tuleb suurendada. ma sooviks äh, toetada ka teie märkust, et seoses Euroopa semestriga ja Euroopa Liidu äh, rolliga Euroopa Liit kaks tuhat kahekümne, kaks tuhat kakskümmend strateegia puhul on vaja parlamendi osalemist suurendada. Te tõite välja selle, mida teie komisjon kavatseb teha. härra esimees, võib-olla ka ITRE komisjon äh, võiks selle eeskujuks võtta ja ja siis tihendada koostööd äh, liikmesriikide parlamentidega meid huvitavate teemade puhul. teine märkus juba eelmisel aastal me nägime ja proua Hertsog äh, keskendus oma töös ka väga olulisel määral sellele, et tead, suur, suurprojektide rahastamise puhul tekkisid äh, konfliktid äh, teistes valdkondades toimuva teadustööga seoses seitsmenda teadusuuringute raamprogrammiga. me tol ajal ütlesime ja me peaksime seda ütlema ka eelmisel aastal, sel aastal, et meie komisjoni peamine eesmärk on, et nende suurprojektide rahastamine ei tohi mõjutada seitsmenda raamprogrammi raames toimuvat teaduse rahastamist. kolmas märkus. eelkõige energeetikasektoris peaksime paika panema oma rõhuasetuse. ja näiteks äh, seti eesmärgid äh, ähm, paika panema. me ei pea praegust äh, energia, energeetikapoliitilist diskussiooni üldse jälgimagi selleks, et viitama, viidata sellele, et ambitsioonikus energiaturvalisuse küsimustes ja jätkusuutliku, jätkusuutlik energeetikapoliitika, kus võetakse äh, arvesse ka kliima soojenemist, äh, et selles vallas on vaja suuremat ambitsioonikust ja see peaks samuti olema meie komisjoni prioriteet. mis puudutab ITER-it, siis äh, me peame võitlema selle eest, et ITER-i rahastamine ei toimuks teiste programmide arvelt samasugune probleem puudutab Galileod. minu arvates äh, oleks õige, kui Galileo jaoks oleks äh, nähtud ette eraldi eelarve ja minu meelest oleks õige ka see, kui me paneks paika selle, et millised äh, summad Euroopa Liidu eelarvest tulevikus on ette nähtud Galileo jaoks ning Äh, kui äh, projekt läheb kallimaks, siis äh, peavad seda kallimaks minevat osa rahastama liikmesriigid. minu meelest oleks oluline järgida seda, et PRS-i kasutajad annaksid ähm, adekvaatse panuse rahastamisse. mis puudutab VKE-sid, eriti CIP, õppiv või ka mm, teadusuuringute raamtegevuskava on prioriteediks parem juurdepääs ja ka koordineerimine äh, äh, seoses äh, väikeettevõtluse algatuse ja Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiaga. ma tahaksin tõstatada ka riskijagamisrahastu finantseerimist mina olen kuulnud, tegemist on eduka instrumendiga ja selle tõttu ma toetaks seda, et riskijagamis, riskijagamisrahastu vahendeid tuleks suurendada. proua Tsavela raportiga seoses me just rääkisime digitaalsest Euroopast, vaja on uusi rahastamisvahendeid mida siis toetaks Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank selleks, et äh, arendada välja lairiba taristu. ka sellele me peaks tähelepanu pöörama. ja ma arvan, et ka praeguse majandus- ja tööstuspoliitilise arutelu teine kuum teema, nimelt äh, ressursside tõhus kasutamine on äh, samuti teema, mida me peaksime prioriteetseks pidama. ja lõpetuseks pilootprojektid ja ettevalmistavad meetmed. meil on ju veel veidi aega, aga mina toetaks seda ja paluks, et äh, rap-, variraportööride kolleegid äh, toetaks seda, et me üritaks äh, oma ettepanekuid kontsentreerida, et me, et need lõpuks ka läbi ka läheks. aitäh. kolleeg Hertsog, palun. Thank you, chairman, uh, as a shadow. aitäh. ma tahaksin kõigepealt uh, proua Balsanit eraldi tänada, sellepärast et see on ilmselt esimene kord, kus eelarvekomisjoni raportöör meid külastama tuleb ja see näitab selgelt, et eelarve on uue kaasotsustuspädevuse raames saanud Euroopa Parlamendile veelgi tähtsamaks teemaks. ning tõhustatud koostöö, mida meil on nüüd võimalik komisjonide vahel teha, on kahtlemata samuti meile kõigile kasulik, nii et suur aitäh! ma tahaksin ka härra Pütikoferit tänada sest tegemist on näitega heast koostööst ja kui see niimoodi jätkub, kui variraportöörid ka edaspidi niimoodi koos äh, hästi töötavad, siis äh, on sellest meile kõigile kasu. ma nõustun proua Balsaaniga selles, et kahe tuhande kaheteistkümnes äh, aasta on esimene aasta kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide tõelisel saavutamisel, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal üles ärgata on hilja me peame igal aastal astuma samme eesmärkide suunas, mis on tarvis saavutada kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. ja me teame, et nõukogu ütleb, et järgmiseks kaheks aastaks mingit lisaraha ei anta, et käesolevas finantsraamistikus lisaraha ei eraldata, aga me peame sellisel juhul tagama, et olemasolevat raha kasutatakse võimalikult tõhusalt kõige tähtsamate projektide jaoks me kõik teame, et üks äh, valupunkte seisneb selles, et meil on äh, Lissaboni leping, mis annab uued ähm, äh, pädevused, innovatsioon ja kosmoseuuringud, uued kohustused, mis tulenevad Lissaboni lepingust ja jäävad just meie komisjoni kohustuste alla, kuid mida samas ei ole äh, finantsperspektiivis ja seetõttu ka eelarves, me peame ise välja mõtlema, kuidas neid sinna mahutada. ma tänan eelarvekomisjoni selle eest, et nad eelmis, eelmistel aastatel on meid toetanud ja ma loodan, et me ka edaspidi suudame teha sellist koostööd. nüüd äh, teemade kohta. ma arvan, et äh, lipulaeva algatused on tähtsad mitte ainult meile siin ITRE komisjonis, <clears throat> vaid äh, nad on samavõrra olulised enamikule eurooplastele. viissada miljonit eurooplast äh, tahavad näha, mis lipulaeva algatustest saab ja kui me vaatame energiatõhususe programmi, kliimamuudatuste programmi või midagi muud, mis selliste algatuste alla käib, siis tuleb tagada nende äh, piisav rahastamine. aga tuleb aru saada, et juba eelmisel aastal tekkisid raskused kus nõukogu seadis kahtluse alla ähm, eelarveeraldised, mitte ainult siis äh, konkurentsivõime eraldised, vaid äh, tekkis probleem ka sellega, äh, millistelt eelarveridadelt kui palju raha võeti, kokkuvõttes tekkis olukord, kus halduskuludeks ette nähtud raha vähendamine tõi kaasa nende, ehm, tõi kaasa küsimuse, kas projekte on üldse võimalik rakendada. me tahame, et eh, Galileo ja ITER alles jääksid, et alles jääks eh, ka strateegilised plaanid, kuid me peame leidma võimaluse nende teistsuguseks haldamiseks, nii et nad ei jääks, eh, nii et nad ei takistaks teisi seitsmenda raamprogrammi projektide täitmist muidugi on kõikide suurprojektide puhul tavaliselt rahastamisega probleeme ja me peame omalt poolt lisaks projektide rahastamisele tagama ju ka selle, et me aitame väikeettevõtteid, VKE-sid. ja see eelarve osa on oluliselt väiksem kui paljud teised ja seetõttu ei saa ehk vajalikku tähelepanu. ma suhtun väga positiivselt äh, sellesse, kuidas äh, proua Balsani vaatleb meie komisjoni pädevusi ning äh, ma saan aru, et te tegelete pidevalt konsensuse leidmisega, sest te olete eelarvekomisjoni ähm, liige ja ma loodan, et me seda konsensust leiame ka edaspidi, muuhulgas täiskogu istungitel. härra Kantšan. aitäh, ma tahaks äh, tänada Francescat. tegemist on suurepärase lähenemisega ja suur tänu sulle selle eest. ma arvan, et äh, kui rääkida äh, nendest prots-, menetlustest korralikult ja, ja ja kõik jõud koondada, siis see on hea, aga sellest ei piisa. eelmine nädal Strasbourgis me võtsime vastu parlamentaarse algatuse, mis puudutab uusi rahastamisvahendeid ja tuleb äh, eri, teha vahet eurovõlakirjadel ja teistel võlakirjadel, mis on seotud projektidega ehk projektivõlakirjadel. me võtsime vastu esimesed, aga neid on väga raske ellu viia seoses mm, lepingu praeguse olukorraga, aga siiski mulle tundub, et me liigume õiges suunas. Nende projektide osas tuleb teha valik. see, seejuures tuleb äh, arvesse võtta ka erinevaid ettepanekuid, et kas on vaja rohkem vahendeid kui tavaliselt, ma arvan, et raske on äh, juurutada tõelist äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiat, äh, kui ei ole vahendeid vaja, on ähm, tõesti anda uut hoogu selleks, et äh, minna edasi Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, selleks, et väljuda majanduskriisist ja suurendada majanduskasvu ja vaja on ka edendada avaliku ja erasektori partnerlusi. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, ačiū, gerbiam Balzani. härra Baltšiidis, suur tänu, härra esimees, suur tänu ka teile, proua Balzani. sellest, et olete sisse toonud teatavad menetluslikud uuendused ähm, arutelude osas kahe tuhande kaheteistkümnenda eelarve see puudutavas meie eesmärgiks äh, muidugi on teha väga palju erinevaid algatusi rahvasaadikutena ja need äh, algatused on kindlasti väga mitmekesised, äh, peegeldavad seda, kust me oleme pärit, peegeldavad Euroopat, aga raha rohkem ei ole. ja seega peab juba täna olema selge, see, millised äh, on komisjoni ja nõukogu strateegilised eesmärgid järgnevateks perioodideks, mida nad kavatsevad siis aastal kaks tuhat kaksteist rahastada. seda on meil vaja teada selleks, et äh, oma ettepanekuid äh, siis vastavalt sellele kohandada ja, ja nende algatuste arvukust samuti vähendada. ja nagu paljud on öelnud, tuleb arvestada sellega, kui palju meil vahendeid on ja see tähendab seda, et nõukogu peaks omalt poolt ka tulema välja ettepanekutega võimalike rahastute osas. meil on, me teame, Euroopa Investeerimispank, Euroopa Liidu eelarve ja privaatvahendid, erasektori vahendid, kuid mõned mehhanismid äh, minevikus ei ole töötanud, olemata sellest, et nad olemas on, näiteks VKE-de puhul. viisteist miljardit eurot oli erapankade arvetel ja, ja sellest on nii mõndagi õppida. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ise võib juba muutuda, arvestades äh, seda, mis on juhtunud äh, näiteks Jaapanis. nii et me peaksime kindlasti komisjonilt nõudma seda, et nad äh, aasta kaks tuhat kaksteist prioriteetidega nüüd juba välja tuleksid, kas on põhjust üldse uusi projekte välja arendada? Lene Äkk järgmisena, palun suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin tänada raportööri selle eest, et ta meiega kohtuma tuli ja prioriteetidest. mina olen mitte ainult liberaalide koordinaator, vaid ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eestkõneleja ja poliitilised fraktsioonid on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga tegelenud juba eelmisel aastal ja sellel aastal, aga samas alati tulevad välja eelarvevõimaluste ja meie eesmärkide vahelised lõhed, nii et äh, tõesti, nüüd tuleb võtta ette see väga tõsine töö, iga eelarverida läbi vaadata ja vaadata, kas see on vastavuses selle jätkusuutliku arengu ja ka majanduskasvu eesmärkidega, mille me oleme otsustanud eelmise parlamendi suure enamusega, see ei ole sugugi lihtne töö, aga äh, sellegipoolest väga oluline. mulle tekitab tõsist muret Euroopa konkurentsivõime peaasjalikult kahest vaatevinklist. kõigepealt see, millest on räägitud juba ka Hedegaardi teatises, äh, kliimaga äh, seoses, kuid me ei räägi mitte ainult kliimast, vaid ka investeeringutest. Euroopa investeeringud annavad täna üheksateist protsenti SKT-st kapitaliinvesteeringud, Hiina aga investeerib nelikümmend kaheksa protsenti India kolmkümmend viis protsenti, Korea kakskümmend kuus protsenti. nii et eh, selleks, et saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, tuleb keskenduda just nimelt investeeringutele, teadusuuringutele ja innovatsioonile, mis on muidugi üks asi, energiataristud on teine asi ja me teame kindlasti juba ju täna, et äh, energia hind tulevikus tõuseb, see hinnatõus on juba pihta hakanud, kuivõrd ressursse on vähe ja Jaapanis toimuv täna ei tee asju kindlasti paremaks. ja meil on seda kõike vaja Euroopa konkurentsivõime ja kodanike huvides ja kui me vaatame võrdlustabeleid ja võrdleme ennast investeeringute osas innovatsiooni ja tehnoloogiasse, oleme maha jäänud mit-, lisaks sellele ka Ühendriikidest. kui me võrdleme ameeriklaste näitajaid meie näitajatega, siis avaliku sektori investeeringud on jah, samal tasemel, aga kui me võtame arvesse ka erasektori investeeringud, siis me saame kohe valusalt lüüa. ja lõhe ei ole väike, vaid lõhe on haigutavalt suur ja lisaks sellele veel ka lõhed Hiinaga. seega investeeringud teadus- ja arendustegevusse ja Euroopa äh, eelarve äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidega vastavusse viimine on äärmiselt oluline. ja loomulikult ei tohi ära unustada neid äh, plaane, mis meil on juba kavas, see niinimetatud SET plaan, strateegilise energiatehnoloogia kava, see on juba kaua olnud töös, aga rahastamine on jäänud alla viiekümne protsendi, see on osa Euroopa Liidu eelarvest, kuid eeldab ka kaasfinantseerimisest liikmesriikide poolt ja Euroopa Liidus on raha antud, kuid liikmesriigid on kriitilistel hetkedel vahendid sealt ära tõmmanud. ja see, mis me oleme otsustanud ja milles me oleme kokku leppinud, lihtsalt ei realiseeru. probleem on tõsine ja neljas punkt, mida ma tahaksin mainida, on eelarvedistsipliin. põhiseaduslikust vaatevinklist on tõesti murettekitav, et ITER-i osas langetavad otsuseid üks kogu ja rahastamine peab siis äh, olema tagatud teise kogu poolt. me peame tagama selle, et äh, igal juhul need, kes langetavad otsused, annavad sellele otsusele taha ka vahendid. ja kuivõrd ITER-i projekti puhul äh, ei saa me rääkida eelarvedistsipliinist sugugi, Äh, ja see on välja toonud äh, väga paljud finantskriisi mõjud, nimelt läbipaistvus ja eelarvedistsipliin on kõige tähtsamad. probleeme on palju. ja minu meelest parlament ei ole siin sugugi mitte komistuskiviks, vaid nõukoguga on kõige raskem läbirääkimisi pidada, et neid on teil aga vaja ja ma anun teid äh, et äh, paluge neil siiski oma lubadustest kinni pidada ja täita siis oma lubadusi, sealhulgas ka ühtsete projektide rahastamisel. suur tänu ja nüüd veel kaks sõnasoovijat, aga palun tehke väga lühidalt, sest aeg on läbi. sellepärast, et muidu ei ole proua Balsanil võimalust vastata, härra De Angelis, te olete järgmine suur tänu, härra esimees. ja suur tänu, Francesca! tõesti, mõte on hea taolist arutelu pidada, eriti hea on minu meelest see mõte, et äh, kaasatakse teisi komisjone ähm, väga olulisse eelarve arutellu ja eelarve menetlusealasesse arutellu tänu majanduskriisile on meil rahaga kitsas käes ja peame siis äh, nüüd üritama ära kasutada seda vähest raha hästi. nii et äh, esimene küsimus ja kõige olulisem, äh, mis minu meelest tõesti on kõige tähtsam, on kulude kvaliteet, mitte ainult kvantiteet. kvaliteet on määrava tähtsusega see, et kuidas me kulutame, e, investeeringud peavad olema tulutoovad, ning äh, kriisi ajal tähendab tulutoov äh, investeering äh, siis arengule suunatud investeeringuid, majanduskasvu ja töökohti tagavat investeeringut. ja veel, nagu te ise olete ka öelnud oma varasemates ähm, sõnades, on strateegiliste eesmärkide väljaselgitamine kõige tähtsam nüüd prioriteetidest rääkides, eriti kui me räägime innovatsioonist, minu meelest on oluline see, et ilma innovatsiooni investeerimata ei saa me rääkida mingisugusest tulevikust, see peab olema meie prioriteet number üks. teiseks, kuidas me saaksime kõige paremini ära kasutada ja julgustada suuri investeeringuid VKE-desse sellepärast et äh, Euroopa äh, tootmismuster ju kujuneb peaasjalikult siiski VKE-dest. väike ja keskmise suurusega ettevõtetel äh, peab kujundama välja selliseid meetmeid, millest neil ka kasu on, kuidas me saaksime toetada neid arengus, arendustegevuses. ja nüüd veel energeetika, taastuvenergia energiatarnekindlus, ohutus, see kõik on äh, muidugi äh, väga päevakajaline teema ja kohane sellest rääkida, aga kõik need küsimused tuleb äh, väga tõsiselt võtta kaalumisele, nii nagu ka kliima soojenemisega seonduv. härra Kutš. <clears throat> Chciałem zwrócić uwagę na rzecz następującą. Otóż część projektów aitäh, tahaks teie tähelepanu juhtida järgmisele küsimusele. igas e-, aasta eelarves äh, projektid, mida äh, rahastatakse, kaasrahastatakse liikmesriikidest ja siis on ka äh, kohalike eel-, kohalike omavalitsuste kaasrahastatavad projektid. ma tahaks rõhutada seda, et avalike vahendite konsolideerimine, millega praegu tegeldakse paljudes liikmesriikides, et seejuures on oluline vähendada ka riigivõlga ja tuleks arvesse võtta ka siis äh, kohalike omavalitsuste eelarvet, äh, mis projekte kaasrahastavad, sest et äh, osa suurte projektide puhul, kuna ei ole piisavalt riiklikku kohaliku omavalitsuse või piirkondlikku kaasrahastamist, et neid projekte ei viidagi seetõttu ellu. et äh, kuna kohalikud omavalitsused äh, tulevad välja nendest projektidest, meil on olemas juba vastav teave ja võiks äh, ilmneda, et need põhimõtted, mis kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarves vastu võetakse, mis on seotud meie strateegiatega, et et need äh, põhimõtted äh, äh, pannakse küsimärgi alla ning teine küsimus VKE-d, kes osaliselt kasutavad neid vahendeid, mis on järjest väiksemad innovatsiooni edendamiseks. VKE-del on vaja laenu, neil on seda väga vaja on ka teatavad äh, laenu andmise kriteeriumid ja tihti VKE-dele pangad laenu ei anna. ja seetõttu on VKE-d sunnitud teatavatest projektidest äh, ähm, välja tulema, mis iseenesest oleksid äärmiselt äh, positiivsed projektid. nii et ma tahaksin rõhutada neid kahte riski, mis minu arvates on äh, seotud kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve ja selle eelarve aluseks olevate põhimõtetega. ja nüüd on ma sõna proua Baltsaanile selleks, et ta saaks vastata nendele märkustele. Grazie, sono stati tutti interventi veramente aitäh! kõik sõnavõtud ei olnud mitte üksnes väga huvitavad, vaid ka väga kasulikud eriti selles osas, mis puudutab prioriteetide paikapanemist, mis tuleks konkreetselt äh, lisada aasta kaks tuhat kaksteist eelarvele. eriti oluline on see, et me algusest peale üritaksime seda tööd äh, vaadelda aasta kaks tuhat kakskümmend strateegia mm, kontekstis ja see sobib väga hästi, me oleme ju väga tihti kuulnud sellega seoses sõnu äh, teadusuuringud, äh, uuendustegevus ja energeetika, nii et äh, tuleb mõelda turvalisemale energi-, energeetikale, uutele energiaallikatele, nii et see sobib väga hästi äh, kokku ja, ja teie komisjon kindlasti saab toetada neid eesmärke, aga üks asi on veel väga huvitav ja võib-olla esmakordselt on see nii. ma olen kohtunud ka teiste komisjonidega, aga esimest korda siin tõstatakse kaasrahastamise teemat. kolleeg just meenutas seda, mis toimus Strasbourgis, kui võeti vastu Podimata raport. Need asjad on küll erinevad, aga kokkuvõttes selgub siiski, et äh, valitseb tunne, et meie eelarve ei ole piisav ja et seetõttu on vajalik Ehm, mitte üksnes see, et Euroopa teeks järjest rohkem, väga hea on küll see, et nõutakse, et Euroopa teeks järjest rohkem, aga teisalt on raske katta uusi pädevusi. see on institutsioonilise usaldusväärsuse teema, sest ühelt poolt pädevusi suurendatakse, aga rahalisi vahendeid ei suurendata. ja siin on tõesti tegemist e, institutsioonide usaldusväärsuse küsimusega. Need on olulised teemad ja eelarves tuleks nendega arvestada ma tahaks aga ka rõhutada järgmist. eelmisel aastal oli meie eelarvemenetlus väga mm, läbilaskev teiste teemade jaoks, räägiti finantsperspektiivist ja muudest teemadest, nii et kokkuvõttes oli väga raske eelarvemenetlust lõpetada. ja seetõttu ma tahaksin seekord olla väga realistlik ja konkreetne. meie eesmärk peaks olema see, et kahe tuhande kolme, kaheteistkümnenda aasta eelarve oleks nii hea kui võimalik, aga see peab olema siiski ka väga konkreetne ja, ja teostatav. Need teemad, mida siin tõstatati, eurovõlakirjad ja muud võlakirjad, see on kindlasti väga oluline ja see annab meie poliitikale uue vaatenurga, aga see on raha, mida me ei saa äh, veel välja anda me peame alles hiljem tegema poliitilisi otsuseid, äh, aga see otsus, mille me võtame vastu järgmisel nädalal Brüsselis, sisaldab äh, ka neid elemente, aga siin on tegemist äh, teatava poliitilise avanemisega midagi, millegagi, mis veel ei ole olemas, mille kohta me veel ei saa järgmise aasta eelarvesse mm, vahendeid ette näha. oluline on aga võtta selliseid poliitilisi meetmeid, mis eelarveprotsessi tugevdavad oluline äh, oli ka see huvi selle teema vastu, kui me mm, Strasbourgis hääletasime. ja oluline on ka kaasrahastamise teema. kaasrahastamine mõjutab osaliselt äh, eelarveotsuseid negatiivselt. Äh, avalikel asutustel on raske aeg, räägiti siin VKI-dest, et see institutsiooniline struktuur on raskes olukorras ja et äh, see, mis varem on, on saavutatud, see praktiliselt kaob ära, kuna puudub sünergia. oluline on see punkt ka seetõttu, et me peame mõtlema äh, alguse peale, mida me alguses ütlesime, me ütlesime, et majandusjuhtimist tuleb tugevdada, ja tuleb äh, tugevdada kontakte Euroopa Liidu eelarve ja liikmesriikide eelarvete vahel. mitte selleks, et äh, luua üksnes majanduslikku sünergiat, vaid selleks, et äh, saada üle teatavast teatavatest blokeeringutest, et puudub kaasrahastamine ja et äh, me ühelt poolt paneme eelarvesse kirja vahendid, aga teisalt ei ole neid võimalik äh, välja anda, kuna puudub kaasrahastamine. ja et äh, nende probleemide lahendamisse tuleb kaasata liikmesriigid, me peame liikmesriikidele ütlema, et Euroopa semester on just nimelt äh, selleks välja mõeldud, et mõista, millistes valdkondades tuleb teha investeeringuid liikmesriikide tasandil selleks, et võimalikult hästi kasutada ära neid võimalusi, mis on meil tänu ühenduse eelarvele nii et me peame praegu kohe alustama tööd sellise Euroopa Liidu eelarvega, mis oleks selge, aga mis saadaks liikmesriikidele ja eelarveasutustele liikmesriikides välja sõnumi, kes ju peavad oma otsuseid langetama, et need otsused peaksid olema kooskõlas meie poolt langetatavate otsustega. ja kui tegemist on sidususega, siis see peaks tagama selle, et kaasrahastamise pool, puhul oleks vähem probleeme. täielikult ei ole neid probleeme kunagi võimalik kõrvaldada, aga neid tuleks siiski vähendada. nii et äh, nüüd äh, tuleb ära kasutada paremini neid võimalusi, mis meil Euroopa Liidu eelarvega seoses on, me peame kohe alustama sellega, et me järjest tugevamini ähm, oma eelarves võtame arvesse liikmesriikide probleeme ja me peaksime võtma ühendust ka äh, Äh, liikmesriikide parlamentidega. oluline on ka äh, väljaminekute kvaliteet, sellest rääkis äh, härra De Angelis, väljamaksete kvaliteet peab olema meie jaoks prioriteetne teema, see on selge, aga kui see kõik peab olema ka meie jaoks kasulik, me peame esmalt paika panema prioriteedid ja kui võimalik, siis me peame analüüsima seda, et kuidas äh, projektid ja programmid on minevikus toiminud. et me peame tõesti tegutsema selektiivselt ja toetama parimaid nii et äh, me peame äh, rääkima ka negatiivsetest prioriteetidest, me peame võib-olla oma äh, prioriteetide struktuuri muutma, et valesid prioriteete enam ei toetataks või on ka prioriteete, mis ei ole enam nii aktuaalsed, kuna olukord on muutunud. nii et see arutelu on avatud, ma loodan, et meil on hea koostöö komisjonidega, nii et vaja on väljaminekuid koondada oluliste prioriteetide edendamiseks ja kui meil see õnnestub, siis meil õnnestub oma ressursse koondada. aitäh, proua Baltsaani. ma soovin teid tänada kõigi kolleegide nimel. ma arvan, et see oli väga hea otsus, et te soovisite mm, seda mõttevahetust meiega, sest nüüd me kõik teame, kuidas teine pool mõt-, ütleb, milline mi, meie teekond saab olema, me saame sellega arvestada. ja kahjulik ei ole ju ka see, kui me saame aega paremini kasutada ja seetõttu samuti paremaid äh, tulemusi saavutada, nii et suur tänu teie ettepaneku eest ja teie valmiduse eest siia tulla, nii et me täname, me soovime, et meil oleks ka edaspidi teiega hea koostöö, nii et palju edu teile, aitäh! Ja, meine Damen und Herren, darf damit den nächsten Punkt aufrufen. Wir kommen lugupeetud daamid ja härrad, järgmine päevakorrapunkt, nagu me eile kokku leppisime ja nagu ka me päevakorda muutsime, tuleb meil nüüd arutelu teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi vahekokkuvõtte kohta. ja meie raportöör on härra Odi ja ma annan talle kõigepealt sõna ja siis äh, vaatame, mis edasi saab, nii et palun, härra Odi. aitäh, ma sooviks kõigepealt äh, tervitada Euroopa Komisjoni, kes siin kohal on ja ma lisan ka nõukogu esindaja. ma soovin teid tänada äh, suurepärase panuse eest. vahe hindamisega seoses, mitte vahekokkuvõttega seoses, ma räägin sellest hiljem. Äh, räägin just kõigepealt selle raporti kontekstist, seitsmes raamprogramm, äh, selle üle toimusid äh, arutelud, seda hääletati kahe tuhande kuuendal aastal, nii et tegemist oli Lissaboni strateegia vahekokkuvõtte elemendiga ja Lissaboni strateegia raames sooviti Euroopa Liidust mm, teha maailma kõige konkurentsivõimelisem piirkond kahe tuhande kümnendaks aastaks. ette oli nähtud kohe äh, viiskümmend kolm, viiskümmend neli miljardit. tegemist oli väga suurte summadega. raportis äh, on käsitletud üksnes seitsmendat raamprogrammi. mulle tehti ettepanek, et ma käsitleks ka kaheksandat raamprogrammi, aga ma äh, arvasin, et vaja oleks ähm, keskenduda üksnes kolmandal, äh, seitsmendale raamprogrammile ja selleks on kolm põhjust. esiteks, et äh, alates äh, mm, poliitilisest arutelust, arutelu algusest on kuu, kolm uut elementi tekkinud ja nüüd tuleb otsustada, et kas Äh, et kuidas edasi jätkata äh, programmidega. esimene uus äh, element on, et Lissaboni strateegia on läbi kukkunud ja meil on nüüd uus teekaart Euroopa Liit aastal kaks tuhat kakskümmend, kus me uuesti üritame kinnitada, et meie eesmärgiks on saavutada konkurentsivõime ja Euroopa heaolu. teiseks, meil on nüüd Lissaboni leping, meil on uus parlamendi koosseis, uus komisjoni koosseis, kolmas uus element on, et äh, raamprogrammi äh, üle toimusid läbirääkimised ja hääletus toimus enne kriisi aastal kaks tuhat kuus, aga nüüd on meil äh, aastal kaks tuhat üksteist äh, kriis täies hoos, nii et meil on veel aastad kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist, kus on tegemist kriisist väljumisega ja olukord on väga habras. nii et me peaks oma programmi kasutama selleks, et nende Äh, mm, aastatel väga kulutatav raha läheks õiges, õigetesse valdkondadesse. Äh, ette oli nähtud kakskümmend seitse miljardit nelja aasta jaoks ja kolme aasta jaoks on meil ette nähtud kakskümmend üheksa miljardit. ma lisan, et tegemist on äh, finantseerimis kokkulepetega, nii et kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks ette nähtud raha kulutatakse ka kahe tuhande neljateistkümnendal ja viieteistkümnendal aastal, enne kui kahe, kaheksas raamprogramm käivitub. kõigepealt räägiks äh, hindamisest. kolm märkust. esiteks, äh, eile mm, esitluse ajal ma äh, tehtud komplimente ma sooviks uuesti korrata aga ma tahaks, sooviks teha ka kolm märkust. esiteks ma äh, kordan uuesti etteheidet, et äh, meil parlamentidel ei ole olnud äh, globaalset nägemust teadusuuringutest, mis toimuvad Euroopa Liidu tasandil ja ja mm, liikmesriikide tasandil ja meie kohast võrreldes ülejäänud maa, maailmaga. ning meie vahendite kasutamine, meie vahendid on nii-öelda lisboniseeritud, et, et teadusuuringute vahendite osas meil ei ole üldist ülevaadet ning kolmas element, meil ei ole olnud spetsiifiliste programmide hindamist, sest mm, seitsmendas raamprogrammis on põhiline programm, aga meil on ka peaaegu kahemiljardiline spetsiifiline programm, mis äh, muide lõpeb kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. Euratomi programm. Äh, ja erinevalt sellest, mis tekstis on ette nähtud, äh, oleks huvitav seda, mm, seda oleks huvitav täpsemalt käsitleda, sest et selles programmis on ette nähtud teadusuuringud, mis puudutavad just nimelt tuumaohutust ja mm, mul on väga kahju ka, et komisjoni teatise äh, ettevalmistamine hilines ja et teatis avaldati neli kuud hiljem, mul oli väga raske selle tõttu oma raporti ette valmistada. ning kolmanda mm, äh, küsimus, et kas mm, seitsmendast raam, seitsmendal raamprogrammil on olnud lisaväärtust? tuleb selgelt öelda jah, aga äh, Mm, proua siin ütles, et, et ei ole olnud äh, lisaväärtust, et see lisaväärtus ei ole äh, piisavalt äh, nähtav, sellel on minu meelest kaks põhjus, et kuna tegemist oli keerulise olu-, olukorraga, siis äh, lisaväärtus, mis tuleneb lihtsustamisest, ei ole veel nähtav ja teine põhjus on see, et on väga palju uusi instrumente ja vahel tekib tunne, et lennuk lendab ilma piloodita. et tule, vahel on tunne, et tuleks äh, kehtestada moratoorium, moratoorium uute äh, instrumentide loomisele, need küsimused, kas on olemas lisaväärtus, äh, mina arvan, et jah, ma teen muudatusettepaneku selleks, et parandada omaenda teksti ning teiseks koostöö ma loomulikult rõhutan siin VKE-de rolli Euroopa Liidu ja liikmesriikide äh, koostöö ilma äh, töö dubleerimiseta. oluline on see, mis toimub äh, Euroopa teadusruumis ja Euroopa Teadusnõukogus kui me tahame, et meil oleks ähm, lennukil piloot olemas, siis meil on vaja ümber struktureerida Euroopa Teadusnõukogu nii finantsvahendite osas, strateegia osas kui selle autonoomia, äh, poliitilise autonoomia osas. ma teen teile peatükk mm, lõigus neliteist äh, muudatuse kaitsepoliitika äh, osas, ma teen teile ettepaneku arutada seda, et kas ei ole aeg jõudnud nii kaugele, et meil võiks olla teadusuuringute programm, mis puudutaks kaitsetööstust. ma teen muudatusettepaneku selleks, et äh, minu mm, ettepanek ei oleks seotud seitsmenda raamprogrammiga, sest seitsmendas raamprogrammis ei ole ette nähtud äh, õiguslikku alust, mis võimaldaks kaitsetööstusele raha anda nii et tegemist on uue aruteluga. ma võtan ära selle seose seitsmenda raamprogrammiga, aga ma eh, teen ettepaneku, et meil oleks uus lõige, mis seda teemat käsitleks, et algaks meie arutelu ning seitsmes mm, lõik, eh, mõte, et eh, teadusuuringud võiksid olla territoriseeritud, et väga palju teadusuuringuid toimub piirkondlikul, kohalikul tasandil ja et me võiksime vaadata, et kas me ei võiks tipptasemel toimuvate teadusuuringute rahastamise kaudu teadusuuringuid edendada kogu Euroopa Liidu territooriumil. tegemist on teadusuuringute eh, asukoha probleem, probleemiga, ma arvan, et teadusuuringud peavad toimuma üle kogu Euroopa Liidu territooriumi, sest et meil on võimekus olemas igal pool äh, nii et ma teen ettepaneku, et me kasutaks uusi tehnoloogiaid ja miks ka mitte äh, videokonverentside ähm, võimalusi selleks, et meie äh, teadlased võiksid teha koostööd. Äh, näiteks mm, võiks pool tusinat ülikooli mm, teha ühist uurimistööd, nagu mm, ettepanek on tehtud. ning Mm, oluline on ka kommertsialiseerimise aspekt, see peaks, seda peaks arvesse võtma kõigi projektide puhul. tuleb rõhutada innovatsiooni ning sooviks rääkida ka lihtsustamisest. ma teen ettepaneku, et me ei läheks kaugemale sellest, mis me oleme vastu võtnud Carvalho väga heas raportis ma kuulsin eile, kus hindajad rääkisid tolereeritavast vea, veamäärast ja öeldi, et me suurendame teadusuuringute tolereeritavat veamäära. ma arvan, et me teeksime vea, sellepärast et poliitiliselt ei ole võimalik öelda, et me oleme nõus, et teadusuuringute puhul oleks veamäär suurem. vaja on, et teadlased tegeleks teadusega ja audiitorid tegeleks auditeerimisega. vaja on teha tööd nii komisjonis kui ka meie eelarve kontrolli komisjonis, et me eh, poliitiliselt eh, saaks vastavad õiguslikud alused eh, selleks, et Carvalho raportit ellu viia. see on minu ettepanek. me ei peaks tegema selliseid asju, mis poliitiliselt oleksid riskantsed ja meid pigem takistaksid, nii et kolleegid, ma ootan väga huviga, mida teie ütlete minu ettepanekute kohta me teeme koostööd ähm, kõigi fraktsioonidega selleks, et äh, me saaks tõesti välja saata tugeva sõnumi Euroopa lisaväärtuse kohta ja tööstuse kohta. ma küsin endalt, et kas me ei peaks saatma komisjonile välja tugevat sõnumit selleks, et me järgneva kolme aasta jooksul ei saaks luua äh, paremat taristut Euroopa Liidu tasandil ja see puudutab teemasid, mida eksperdid on välja toonud, näiteks vananemine, kliimamuutused, näiteks võib-olla vähivastase võitluse programm. Äh, tegemist oleks äh, e-, esmakordse asjaga maailmas ja võib-olla ka energeetika küsimused, nii et äh, me tõesti saaksime e-, aidata ka meie tööstust, edendada meie kodanike heaolu ma ei kirjutanud siia naiste rolli sisse, sest selle kohta tuleb nagunii palju muudatusettepanekuid. nii et see on siis minu ülevaade sellest raportist, ma olen kindel, et ma teadlik sellest, et see raport ei ole perfektne, aga mm, ma tahaks tänada äh, kaasa, variraportööre mm, erinevatest fraktsioonidest, erinevatest komisjonidest, kes on aidanud mul teksti koostada. aitäh ja esmalt saab sõna proua kolleeg Tomson. Thank you, Mr Chair aitäh! aitäh! kõigepealt ma tänan härra Audiid eh, raam, eh, seitsmenda raamprogrammi vahekokkuvõtte ja raporti eest. tegemist on väga olulise raportiga, sest seitsmes raamprogramm on eh, kõige olulisem teadusuuringute programm maailmas ning meie hinnang ei mõjuta mitte ainult sedasama raamprogrammi, vaid ka hilisemaid strateegilisi raamprogramme ning me oleme kindlasti kõik ühel meelel, et tegemist on tähtsa meetodiga, mille abil lahendada probleeme, mis praegu Euroopa ees seisavad. näiteks kliimamuutused, rahvastiku vananemine ja üleilmsed probleemid, näiteks <clears throat> konkurentsivõime. ma tahaksin siinkohal välja tuua teatud prioriteedid, mis on selles vahekokkuvõttes olulised. kõigepealt on väga oluline keskenduda seitsmenda raamprogrammi põhiprobleemile, milleks on liiga palju bürokraatiat. meil on äh, vaja selle raamprogrammi kohta raportit, mis selgelt ütleb, et raamprogramm ise peab olema lihtsam ning äh, järgmine raamprogramm samuti. mul on hea meel näha, et äh, selles raportis osutatakse tõesti asjaolule, et lihtsustamist on vaja teised olulised õppetunnid seitsmenda raamprogrammi vahekokkuvõttest seisnevad selles, et meil on vaja rohkem eh, paindlikkust, eriti koostöö puhul. ning meil on vaja paindlikkust, eh, sest programmid on erinevad, projektid on erinevad ning eh, ka raha eraldamine sõltub ju sellest, kui kaua mingisugune teadusuuring on juba toimunud. ranged reeglid ei tohi saada takistuseks tõeliselt innovaatilisele tegevusele see kõik on selles raportis öeldud ja ma mäletan, et eelmine kord, eh, kui me seitsmendat raamprogrammi arutasime ja parandasime, siis eh, meie Euroopa Parlamendis ütlesime, et väga oluline on vastastikune eh, või ülene distsipliin, on dissi-, distsipliiniülesus. ja sellest on räägitud ka nüüd. tõepoolest väga oluline on, et erinevaid teadusuuringute valdkondi saaks omavahel kombineerida ma tahaksin rääkida ka teadmiste tsüklist, sest kindlasti on vaja omavahel eh, siduda haridus, teadusuuringud, innovatsioonid eh, ja tööstus. ainult nii on meil võimalik eh, saada tõesti häid teadmisi. rääkides tööstusest, on vaja rääkida, on vaja olla konkreetsem. kui meil on raport, siis öeldakse alati, et see käsitleb tööstust, räägib VKE-dest, aga tuleb ka öelda, millisest tööstusest, millistest VKE-dest ega siis äh, kõik VKE-d Euroopas ei ole valmis äh, teadusuuringute projektides äh, osalema. ma tahaksin teada ka seda, et kui me räägime suurettevõtetest, suurtööstusettevõtetest, siis milline võimalus on sellistel ettevõtetel, näiteks suurtel merendusettevõtetel, osaleda seitsmendas raamprogrammis? merendus on paljude liikmesriikide jaoks oluline tegevusharu siis tahaksin rääkida veel soolisest dimensioonist. kuuskümmend neli protsenti ülikoolide üliõpilastest Euroopas on naised, mõnes liikmesriigis on see protsent isegi kõrgem, mõnes madalam ja me taotleme seda et, et seitsmendas raamprogrammis osaleks vähemalt nelikümmend protsenti Äh, osalejatest vähemalt nelikümmend protsenti oleksid naised, kuid praegu on see kakskümmend üks protsenti. mina olen Naisõiguste Komisjoni koordinaator ning täna koostame me omapoolsed ettepanekud äh, selle raporti muutmiseks. ja tegelikult oleme juba hääletanud, äh, täiesti ühehäälselt heaks kiitnud need ettepanekud see toobki mind järgmise probleemi juurde, milleks on äh, nii-öelda äh, klaaslagi, ehk siis naine ei saa tõusta kõrgemale teatud positsioonidest. ja lõpuks tahaksin tulla tasakaalu küsimuse juurde. ühest küljest ühest küljest siis, et teadus on väga heal tasemel ja teisest küljest, et kõik liikmesriigid suudavad äh, uute arengutega kaasas. see tähendab seda, et äh, rohkem teadusuuringuid äh, peab koonduma regioonidesse, kus neid praegu ei ole ning samuti tuleb igal pool välja töötada taristu. ma arvan, et Euroopa Liidu ülene koordineeritus, koordineeritus liikmesriikide vahel just teaduspoliitika vallas Äh, peaks olema paremini koordineeritud, seda ka Euroopa teadusuuringute ühtse ala äh, huvides ja seda koordineeritust äh, peaksime rohkem nägema seitsmendas raamprogrammis. eile me rääkisime samuti sellest ja me leidsime, et seitsmes raamprogramm on Euroopat positiivselt mõjutanud, et ta on Euroopale andnud lisandväärtust nii et ma jään ootama seda, mis me selle raportiga edasi teeme, jään ootama koostööd härra Odiga ja ka teiega, härra esimees. suur tänu järgmisena saab sõna kolleeg Mattias. suur tänu, härra esimees. nii nagu ka kõik teised kolleegid, lubage tänada härra Odiid tehtud töö eest ning ma tahaksin alustuseks öelda, et olen suures osas nõus nende meetmetega, mida ta meile on tutvustanud minu meelest on väga oluline, et äh, härra, et proua Carvalho raporti äh, ja tänase raporti vahel oleks kindel seos äh, ning seega tuleb keskenduda ka sellele, et milline on Euroopa Parlamendi roll teadusuuringute ja innovatsiooni kontekstis selles kontekstis peaks minu meelest äh, natukene sügavuti minema, rohkem sügavuti minema nendes küsimustes tulevikus. ja võiks need liita sellesse raportisse. väga suur osa keskendub äh, raportis äh, koostööle ja, ja teadlastele, see on raamprogrammi, need on raamprogrammi kaks telge. kuid minu meelest peaks minema kaugemale, kaugemale minema isikute osas, me ei saa ennast ju piirata, ei saa välja tuua ainult osasid positiivseid elemente raamprogrammis, kuid piirduda ainult ja mina seega keskenduksin nendele valdkondadele, mida natukene vähem äh, millest on vähem räägitud. aga äh, rohkem peaks minu meelest tähelepanu pöörama inimeste mobiilsust toetavaid programme, näiteks Marie Curie programm äh, selleks, et teadlaste, teadlasi, teadlaste tegevusele kaasa aidata, et inimestel oleks võimalik äh, teha karjääri ka teadusmaailmas väga paljudes Euroopa riikides äh, on äh, teadlaste töö suhteliselt ebakindel, me peaksime aga rohkem panustama just nimelt äh, naiste ja noorte osalusele teadusmaailmas ja üritama kuidagi saavutada parem tasakaal. mul on väga hea meel lisaks sellele ka selle üle, mida te ütlete punktis kolmkümmend me peame reageerima suurtele väljakutsetele, millega meie ühiskond peab rinda pistma, tegemist on majandus- ja sotsiaalkriisi aegadega, meil on jäänud ainult kaks aastat raamprogrammidest rääkimiseks ja kindlasti osa rahastamisest peaks olema eh, eraldatud ka kriisist tõusetuvate eh, negatiivsete tagajärgede mõjude leevendamiseks Need on küll poliitilise tasandi küsimused, kuid äh, minu meelest on väga-väga oluline need prioriteedid uuesti üle vaadataks, kas need prioriteedid on ikkagi õigesti paika pandud ja seega peab minu meelest kindlasti toestama ohutust. kas suuremad investeeringud sellesse valdkonda on äh, toonud positiivseid arenguid? ja sellepärast minu meelest äh, peab jätkuvalt äh, rääkima selle valdkonna toestamisest. mul on väga hea meel osaleda selle raporti koostamises. Äh, kavatsen esitada nimelt muudatusettepanekud ja loodetavasti koondatakse need kompromissettepanekusse see on oluline raport ja siin toodud instrumendid ei ole mitte ainult olulised teadus- ja arendustegevuseks, innovatsiooniks, vaid on ju ka ometigi sellised vahendid, mis on määrava tähtsusega ühtekuuluvuse tagamiseks Euroopas. praegu on liikmesriikide vahel äh, Euroopa Liidus siiski suhteliselt suured äh, lõhed veel, nii et taoliste programmidega ja kohalike ja riiklike programmidega äh, õnnestub meil ilmselt ähm, ju edusammu saavutada. suur tänu! härra Martšinkievitš. Äh, suur tänu, härra esimees. ma tänan härra Odiit selle väga mm, konkreetse raporti eest, mis võtab arvesse praegust olukorda ja kus äh, räägitakse ka meie strateegiast, mis puudutab äh, põhiküsimuses, põhiküsimust nimelt äh, lihtsustamisprotsessi jätkamist, mis, mida algatati kahe tuhande kümnendal aastal ja administratiivsete tõkete kõrvaldamist, mis muudavad raskeks projektikonkurssides osalemise. vaja on seda, et komisjon teeks ettepanekuid oma teatises mis käsitleb lihtsustamist ja vaja on äh, paremaid lahendusi välja töötada. Mm, selleks, et leida uusi rahalisi vahendeid, vaja on ka vahetada teavet äh, eelarvekomisjoniga. on selgelt öeldud, et et äh, mõningate liikmesriikide osalemine ei olnud piisav ja see puudutab eriti uusi liikmesriike. Ehm, teatises öeldi konkurentsivõime kohta, et vaja on välja töötada raport Eh, nende riikide kohta, mis eh, ei ole piisavalt esindatud, tuua välja ka lahendused eh, olukorra parandamiseks ja selleks, et oleks võimalik saada paremaid tulemusi. proua Carvalho, palun. Thank you very much, president, I would like to suur tänu, härra esimees, lubage tunnustust avaldada härra Odile selle suurepärase raporti eest. tahaksin lisada mõned lühikesed märkused mille härra Oodi võib-olla äh, ruumi kitsikuse tõttu pidi jätma välja esimesest versioonist. muuta tuleks kindlasti see, mis tuleb muuta temaatiliste prioriteetide puhul, äh, on meil tekkinud uusi prioriteete, mida ei olnud meil siis, kui seitsmes raamprogramm omal ajal kokku pandi, näiteks energia äh,, ning Euroopa tööstuse suurenenud roll üleilmastuvas maailmas, rahvastiku iganemisega seonduvad teemad ja nii edasi. struktuuri osas eh, minu meelest me peaksime eh, koostöö teadusmaailmas pidama peamiseks prioriteediks eh, seitsmendas raamprogrammis endiselt ja aga me võiksime isegi selle koostööprogrammi äh, juurde tuua mõne tasakaalustavad meetmed selleks, et suurendada alt üles lähenemist, võiks tuua sisse eh, see, mida tehakse praegu IKT ja uute tehnoloogiate osas. uued mõtted võiks ju lisada koostööprogrammi ja sellest oleks kasu kindlasti info, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. Äh, teadusnõukogu ja Marie Curie tegevus on olnud äh, väga edukas ja neid tuleks ka jätkuvalt toodata, kuid ühtsed tehnoloogiaalgatused ja VKE-dele suunatu osas on nii mõndagi vaja kohandada. ühtsed tehnoloogiaalgatused peaksid olema avatud rohkem VKE-dele ja ülikoolidele ja VKE-de puhul tuleb äh, vaadata, milline on VKE-dele suunatud programmide iseloom ja kindlasti võiks tuua sisse ka instrumente äh, tulemuste hindamise kohta, mida praegu ei ole ette nähtud seitsmendas raamprogrammis. lõpetuseks kindlasti peaks eriti rõhutama noorte teadlaste osalust Äh, ka koostöö äh, valdkonnas selleks, et äh, motiveerida siis noori teadlasi osalema teadusprogrammides ja lihtsustamise osas ma olen täiesti nõus härra Oodi lähenemisega. me peaksime keskenduma lihtsustamise aruannetele ja tagama selle, et me teeksime omalt poolt ära seitsmenda raamprogrammi osas kõik selle, mille komisjon on jätnud tegemata ja mida on võimalik ära teha veel finantsmääruse uuendamise osas ja seda kõike peaks siis, sellest kõigest peaks rääkima sellest vahekokkuvõttes, suur tänu! suur tänu, proua Carvalho ja järgmisena sõna proua Del Castillo. aitäh! aitäh! ma tahaksin kõigepealt õnnitleda raportööri härra Odid, sest ta on esitanud dokumendi, mis on kahtlemata väga hea ülesehitusega ja ka huvitav. ma ei hakka üle kordama seda, mis on siin juba öeldud, kuid ütlen kõigepealt eh, seda, mida hommikul ütlesin volinikule kui te kavatsete seitsmendat raamprogrammi hinnata, siis äh, tekib kaks tagajärge, üks neist tekib keskpikas perspektiivis ja teine kohe. seitsmendas raamprogrammis on hästi toimivaid komponente ja ka teistsuguseid, aga me peame kõikide nendega arvestama ja neid ausalt hindama, kui me hakkame välja töötama kaheksandat raamprogrammi aga teisest küljest ei saa me alati oma hinnangu tulemusi enam kasutada, sest seitsmes raamprogramm lõpeb varsti. me oleme juba kokku leppinud äh, tegevusteks kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks ning äh, teatud äh, tegevused on planeeritud kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ja raha on juba jagatud. väga raske oleks seetõttu praegu kohe mingeid uusi meetmeid rakendada aga teisest küljest tekib vahekokkuvõttest ka vahetu tagajärg ehk lügi, lühiajaline tagajärg sest seitsmes raamprogramm kehtib veel kaks aastat kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuni. toon ühe näite ühe härra Odi ettepaneku põhjal. nimelt lõikes neliteist on ära toodud üks huvitav ettepanek kuigi ma ei ole väga kindel, et seda saaks kasutada seitsmenda raamprogrammi kehtivuse jooksul. tegemist on Euroopa teadusuuringute plaaniga tehnoloogia ja kaitsevaldkonnas ning tegemist on ka tõepoolest väga huvitava ettepanekuga, nagu juba ütlesin. on selge, et seda ei ole võimalik rakendada järgmise kahe aasta jooksul, küll aga võiks see meile huvi pakkuda kaheksandas raamprogrammis ja seetõttu võiks toimida nii. kui me hakkame arutama uusi tehnoloogiaid ja lisarahastust olemasolevatele projektidele, siis oleks meil võimalik välja töötada midagi äh, kasulikku ja, ja ka, ja ka lihtsamat. lihtsamaid meetmeid oleks võimalik võtta juba seitsmenda raamprogrammi jooksul. on ka teisi seitsmenda raamprogrammiga seonduvaid elemente, mida oleks võimalik rakendada, aga pole seda tehtud ja teisest küljest on äh, selliseid meetmeid, mis kindlasti kandvad üle järgmisesse raamprogrammi. ja seetõttu tulekski neid äh, kahte lähenemisviisi kasutada. kõigepealt parandada seitsmendat raamprogrammi ja siis äh, kaheksandat. ja peale selle veel üks sisuline märkus. see puudutab lõiget seitseteist. siin öeldakse, et teadusuuringute poliitika peaks olema seotud kindlate aladega, see peaks olema territoriaalne ma usun, et sellega kaasneb mitmeid äh, peidetud ohte. ja et see võib-olla ei käi kokku meie arusaamisega teadusuuringute kvaliteedist, mis on kõige tähtsamaks äh, tunnusjooneks. kui me hakkame ressursse kasutama ainult kindlatel aladel territoriaalselt, äh, siis tekivad teatud ohud. loomulikult kasutataksegi tõukefonde territoriaalselt, aga selline sõnastus on ohtlik. olenemata soovitud tasakaalust erinevate piirkondade vahel, peame me esimeseks prioriteediks ikkagi seadma teadusuuringute kvaliteedi, sest see on teadusuuringute puhul kõige tähtsam kriteerium. juhul, kui see nii ei ole, siis me loobume millestki väga olulisest. ja teeme seda lihtsalt selleks, et olla kõigile meele järele. aga kokkuvõttes me moonutame oma enesehuvisid, mis on seotud teadusuuringutega. muidugi on vaja lihtsustamist ja on vaja rohkem paindlikkust eh, raha haldamisel, on vaja ka uusi finantsinstrumente, kuid kõik need uued sammud peavad käsikäes käima meie huvidega ja meie kõige kõrgem huvi on teadusuuringute kvaliteet. me võime püüda parandada tõukefondide raha kasutamist, aga sellised ettepanekud nagu territoriaalne kasutus, nende suhtes tuleb tõesti säilitada ettevaatus, neid tuleb sõnastada ettevaatlikult. härra Höökmark, aitäh, aitäh ka härra Odiile tema äh, raporti eest, sest äh, siin on tõesti väga selgelt lahti kirjutatud kõik probleemid, mida me peame arutama mina tahaksin omakorda keskenduda fraasile lisandväärtus, mis on võib-olla ka meie diskussioonis keskse tähtsusega. mõnikord jääb mulje, et lisandväärtuseks peetakse lihtsalt seda, et antakse lisaraha. isegi siis, kui liikmesriigid või eraettevõtted seda raha annavad ja minu meelest see ei ole lisaväärtus. lisatud väärtus lisandväärtus ongi see äh, kõrgem kvaliteet, mis teadusuuringutel on äh, tänu Euroopa tasandile. me peame mõtlema dünaamilisusele ja loomingulisele lähenemisele, mida Euroopa tasand võimaldab. sest tõenäoliselt just sealt tekib see lisaväärtus. sest isegi, kui me lihtsalt suurendame äh, rahastamist siis sellest ei piisa, me peaksime tegema seda, mida liikmesriigid praegu teevad. ja loomulikult äh, olen ma nõus sellega, et territoriaalsuse ähm, sõnastamisel tuleks olla väga ettevaatlik. võib-olla me peaksime rohkem rääkima koostööst, aga lisaväärtuse saavutame me küll ainult siis, kui äh, meil on äh, ühised või ühtne teadusuuringute programm ja kui me taotleme kõrgemat teadus, teadusuuringute kõrgemat kvaliteeti Euroopa tasandil kui me räägime suurtest investeeringutest tehnoloogiaplatvormidesse, siis tulevikus on sellised äh, investeeringud kahtlemata võimalikud ainult koostöö puhul, kuivõrd äh, need paigutatavad summad on äh, niivõrd suured, et ükski liikmesriik ei suuda üksinda leida sellist investeeringut ja tegelikult ei ole ka õige, et ainult üks liikmesriik sellisest rahastamisest kasu saaks. teiseks, liikuvus mobiilsus. kuidas ära kasutada kõiki erinevaid ähm, koosseise, mida on võimalik äh, saavutada, kui teadlased ühest kohast äh, teise liiguvad. loomulikult tuleb kasutada ka rohkem äh, naisteadlasi. ja mobiilsuse ähm, element on väga oluline, tegelikult võiks teadlastele anda isegi vautšereid, mille abil nad saaksid liikuda ühest äh, kohast teise Euroopas ja töötada seal ja seal anda Euroopale lisaväärtust. ja lõppkokkuvõttes tekiks ehk sidus ja jätkuv protsess, millega kogu aeg toodetakse kõrget kvaliteeti. ja lõpuks veel lihtsustamisest. mulle tundub, et me jõuame alati selle juurde, et me peame äh, kõike lihtsustama ning äh, ka üliõpilased ja teadlased äh, soovivad just seda, sest nad räägivad sellest kogu aeg. ma arvan, et äh, nad tunnustavad meid teatud edusammude eest, sest praegune raamprogramm on lihtsam kui eelmine, kuid see ei tähenda, et meil ei oleks võimalik seda veelgi parandada. mõnikord me vaatame ülikoole, mis on olemas olnud viissada aastat, mõni küll ka ainult äh, sada ja me vaatame neid igal juhul kahtlusega, et äkki nad vehivad lihtsalt raha sisse ja äh, ei teegi sellega vajalikke asju, ma arvan, et see tavaliselt nii ei ole. ma ei too küll enda koduriigist näiteid, aga kui võtta näiteks Sorbonni ülikool, kui Euroopa Liit neile raha annab, siis vaevalt külduvad ebaotstarbekalt. ja ma usun, et äh, sama on tõsi paljude väga lugupeetud ülikoolide kohta teistes riikides ilmselt on mul õigus ja tihti peaksime me äh, püüdma teha rohkem kui lihtsalt äh, raamprogrammi lihtsustada. härra Patsiitis. suur aitäh ähm,, härra esimees. ka mina õnnitlen omalt poolt raportööri, kes on kokku pannud väga hea dokumendi, millest meil on palju kasu siis, kui me hakkame ka arutama Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia teisi aspekte või oma energiaalaseid eh, eesmärke ning ma ei hakkagi midagi üle kordama, sest kõik on juba öeldud aga ma ütlen omalt poolt siiski seda, et ma toetan halduskoormuse vähendamist ja lihtsustamist, kui me seda eesmärki praegu ei, ei saavuta, siis on nii, et meie teod ja sõnad lähevad eh, täielikult lahku ma arvan, et väga selgelt äh, tuleb äh, määratleda ka see, kuidas on VKE-del võimalik teadusuuringutest osa võtta. sest äh, neil ei ole ju suurt tehnoloogilist võimekust, tavaliselt ka mitte väga palju raha. ometi tuleb meil mõelda ka neile ja luua tingimused, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted saaksid samuti areneda ja omalt poolt panustada Euroopa lisaväärtuse tekitamisse me räägime siin äh, väga keerulistest rahastamismehhanismidest, ma arvan, et äh, tulevikus võiksid need äh, mehhanismid olla palju lihtsamad. ja mis puudutab liikmesriikide osalust, ma pean silmas nende osalust teadusuuringutes, siis raportöör rääkis meile territoriaalsuse põhimõttest, mida tulevikus rakendada ja ma arvan, et see võiks olla vähemalt osaliselt lahenduseks sest tihti me tunneme, et me tahaksime ära kasutada liikmesriikide suurt potentsiaali, kuid ei tee seda ja tulevikus me peaksime seda tegema. me peaksime rohkem tähelepanu pühendama ka sellele, kuidas kaasata noori teadlasi. ja ma tänan veel kord raportööri, sest raport on sobivas tasakaalus ja kindlasti on meil kõigil tulevikus sellest palju kasu. aitäh, meil on nüüd veel kolm sõnasoovijat, aga ma panen nüüd kõnelejate nimekirja lukkust, ma arvan, et härra Odi tahab ka veel üht-teist öelda, nii et ma oleks väga tänulik, kui kolleegid üritaksid võimalikult äh, lühidalt rääkida, et äh, kõik veel sõna saaksid. ja esimesena saab sõna härra Veeber. jah, tõepoolest, ma ei korda üle seda, mida minu eelkõnelejad on nii suurepäraselt väljendanud, ma sooviksin õnnitleda härra Odiid tema raporti puhul ja ja selg-, see, et ei tohi välja jätta äh, teadusuuringute äh, mm, bürokraatia probleemi, et me peame selgitama, et kuidas jõuda kaugemale, kuidas minna edasi ja see tekitab küsimuse teadusuuringute struktuurist, nii et minu küsimus puudutab siis Euroopa Teadusuuringute Nõukogu struktuuri. meil on tõeline parad-, tõelise paradoksiga tegemist, et et Euroopa teadusuuringutes me ei ole saavutanud äh, Äh, Lissaboni äh, eesmärki, et oleks äh, kolm protsenti SKT-st läheks teadusuuringutesse, vaid me oleme pooleteist või ühe koma kahe protsendi juures, et me jääme tugevalt alla Aasias näiteks ja me ei ole võimelised isegi neid rahalisi vahendeid ära kasutama, mis me ise oleme ette näinud. nii et nelikümmend viis protsenti on veel äh, et ära kulutamata kakskümmend kaheksa miljardit äh, järgnevate aastate jooksul. me ei saa niimoodi jätkata, milleni me niimoodi jõuame, et tehtud on juba ettepanekuid, ma arvan, et neid tuleb analüüsida, tuleb äh, muuta Euroopa Teadusuuringute Nõukogu struktuuri, praegu on tegemist äh, puhtalt eksekutiivasetusega tegemist, aga temast tuleks teha äh, iseseisev asutus, äh, nagu on öeldud Yves Meni raportis, mida ma eile tsiteerisin. ja vaja on anda Teadusuuringute Nõukogule tõeline otsustusõigus ja ta peab olema äh, otseselt vastutav mitte üksnes teadusuuringute strateegia eest, vaid ka administratiivsete küsimuste eest ja minu arvates suudaks niimoodi, oleks võimalik niimoodi lahendada lihtsustamise küsimusi ja võitlus bürokraatia vastu. aitäh, härra Kantšon, palun! Sì, grazie Presidente, grazie Odidi, questa aitäh, ma sooviks tänada härra Odiid selle suur-, eh, huvitava raporti eest. ma sooviks eh, rääkida kolmest peamisest eh, teemast, esmalt lihtsustamine, kontrollid, parimate tavade vahetus, sellest kõigest on juba räägitud. teiseks, teaduskeskused, ülikoolid, ettevõtted. kui ma mõtlen sellele, et see, mis seal toimub, peab olema kooskõlas äh, mujal toimuvaga, et meil peab olema korralik äh, organisatsioon, et tõesti kõik äh, elemendid oleks olemas, et need punktid on väga tihedalt seotud. kolmas põhimõttelise tähtsusega teema, mida härra Odi peaks kajastama on see summa, mida sa nimetasid, kakskümmend üheksa miljardit. see võiks äh, luua väga palju raha, kui meil õnnestuks äh, seda summat äh, kooskõlla viia meie põhimõtetega, et me ei kingi kellelegi raha, vaid et neil peab olema, projektidel peab olema ka tulemus, et kui projektid on head, siis tehakse nende abil väga palju ära ja seda me peaksime ka väljendama, et, et projektid saavad raha äh, tulemuste põhjal ja see võib äh, viia selleni, et et seetõttu suurendatakse neid rahalisi, suurenevad need rahalised vahendid veelgi ning teiseks äh, konkurentsivõime ja sidusus, kui teadusuuringud on eesmärk iseenesest, me peame tegelikult äh, ju suunduma selle poole, et teadusuuringutest oleks kasu majandusele. E, hea oleks tegeleda ka selle territorialiseerimise küsimusega ja seda oleks tõesti vaja teha. proua Gutierrez, palun. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero felicitar a Audi porque además nos ha escuchado a todos. aitäh, tahaksin õnnitleda härra Odiid, kes on meid kõiki väga põhjalikult kuulanud ja kuulda võtnud ja kes on äh, oma raporti koostanud äärmiselt vastutustundlikult. see on olnud väga keeruline, sellepärast et manööverdamisruumi on ju niivõrd vähe. aga siiski tekitab mulle kolm-neli asja muret. võib-olla mõnikord tuleneb see sellest, äh, et me tõlgendame sõnu ja ähm, nendega väljendatavat erinevalt. ma arvan, et äh, me peame oma sõnumi välja saatma väga selgelt. eile kuulasime me ühte rootslast, kes meile ütles, et meil on vaja minevikus loodud instrumendid nüüd ümber kujundada, et vanad platvormid ei sobi enam vanas vormis, sest kui me tulevikus keskendume innovatsioonile, siis me peame vaatama, mismoodi me täna töötame. kui me vaatame läbi seitsmenda raamprogrammi ja seda ka hindame Äh, siis jõuame tõenäoliselt äh, arusaamisele, et kõik äh, klassikalised asjad toimivad väga hästi ja seda sellepärast, et nad järgivad sama joont, mis juba ammu on loodud. sama joont, millega teadlased on harjunud. innovatsioon tegelikult ei ole nii väga seotud teadusuuringute, kuivõrd turuga ja turuvajadustega. ja seetõttu peame aru saama ka sellest, mis turg on, turg ei tähenda lihtsalt ühte või kahte ettevõtet, kes äh, ajavad väga kitsalt taga oma huve. me ei saa arvata, et teadusuuringute põhieesmärk on ettevõtteid rikastada, äh, pigem äh, uurime ja otsime me ikkagi uusi vahendeid ning teadlaseks on see isik, kes mingi innovatsioonilise avastuse teeb, mitte aga ettevõte, kes selle kasutusele võtab või selle maha müüb teiseks tahaksime rääkida territoriaalsusest, ma ei tea, kas see on õige sõna. kui äh, nõukogu tõesti seitsmendast raamprogrammist äh, selle maha võtab, äh, nii et iga regioon hakkab ise oma raha haldama, siis hea küll, aga meie parlamendis peame ütlema, et kõige esimene, kõige kõrgem prioriteet on teadusuuringute kvaliteet ning seitsmes raamprogramm peaks püüdma seda kvaliteeti ka luua meil on mitmeid äh, instrumente, mida äh, seni veel ei ole kasutatud piisavalt ja mida me võiksime kasutada. ning Euroopa Investeerimispank võiks siin samuti kaasa rääkida, võiks meid aidata, võiks aidata riike sellistes valdkondades, kus Euroopa rahastab projekte ainult teatud kriteeriumite täitmisel näiteks mobiilsus. teadlane võiks tõesti karjääri kujundada Euroopa tasandil aga kahjuks see nii ei ole, näiteks kui teadlane on lõpetanud ja kraadi kaitsnud Stanfordi ülikoolis, siis tihti teised Euroopa riigid lihtsalt ei tunnusta seda piisavalt. nii et me peaksime <clears throat> mõtlema sellele, kuidas rohkem tunnustada äh, magistrikraade ja doktorikraade ka teistes liikmesriikides, kuidas anda stipendiume. me võiksime näiteks kasutada Saksa mudelit, kus teadlasel, kus üliõpilasel on võimalik ülikoolide vahel ringi liikuda, õppida erinevates kohtades, kui ta taotleb näiteks magistrikraadi. seda kõike me võiksime arvestada ja me võiksime paluda Euroopa Teadusnõukogul enda jaoks defineerida, mis on teadusuuringute kvaliteet nõukogu tahab äh, raha Euroopast ära viia, ära võtta Euroopalt raha, aga teadlased tahavad äh, tööd Euroopas jätkata. ja ka ministeeriumid ei ole huvitatud sellest, et raha lihtsalt äh, endale jäetakse, nad on huvitatud sellest, et raha välja jagatakse, et seda kasutada saaks. ja peale selle tuleks paremini suhelda, pool Euroopat ei saa aru, mida seitsmes raamprogramm tähendab ja neile tuleks seda öelda. innovatsiooni teemalised äh, laev, lipulaevaprojektid on samuti väga keerukad. võib-olla võiks välja anda ühe teatise, ühe pressiteate, kus seletatakse selgelt, et äh, tulevikuski kaitstakse teadusuuringuid, äh, sest praegu on teadlased ja ka kogu tööstus äärmiselt hirmul, nad arvavad, et lipulaevaprojektid on ainus, mida tulevikus toetatakse, nii et hea töö, härra Odi! nüüd äh, peaks rääkima komisjon, aga mul ei ole aega, nii et te kas saate ühe minuti ja härra Audi ka ühe minuti. ma ei tea, mis me siis nüüd teeme, mul on väga kahju. ma algusest peale ütlesin, et kui igaüks teeks veidi lühemalt, siis oleks meil kõigi jaoks aega, aga see ilmselt ei olnud võimalik. kas ma äh, võin nüüd komisjonile veel sõna anda? härra Audi, kas te olete nõus? aitäh. aitäh, härra esimees. ma tahan keskenduda lühidalt äh, kolmele asjale. esmalt Euroopa lisandväärtust, seda nimetati võtmetähtsuse mm, kontseptsiooniks, ma ütleks, et selle, seda räägiti nii Annerbergi rap-, sellest räägiti nii Annerbergi raportis, mida tutvustati eile, kui ka eelmises kuuendas raamprogrammis ja ka härra Stamfe poolt ähm, tehtud uuringust, kus ta üritas ka seda teemat käsitleda. Easily, but very clearly both the Annerberg ja äh, kui me vaatame äh, neid äh, raporteid, siis on kõigis neis toodud mitmeid sisulisi, sisulisi argumente Euroopa lisaväärtuse kaitseks ja see lisaväärtus peab sisalduma just raamprogrammis. teiseks küsis härra Odi, mis on juhtunud Eurotomi vahekokkuvõttega ja talle ütleksin ma seda, et kuna Eurotomi programm toimib teistsugusel õiguslikul alusel, ja tegelikult ka teistsuguse ajaskaala järgi. ehk siis eh, lõpeb ta juba aastal kaks tuhat üksteist ja mitte aastal kaks tuhat kolmteist, siis Euratomi programmi vahekokkuvõte teostati palju varem, see on ammu valmis, täpsemalt siis jaanuaris kaks tuhat kümme valmis see vahekokkuvõte ja vahekokkuvõtte eh, koostamist juhtis härra Mill, kes oli eh, kes oli äh, Tšehhi Tööstusettevõtete Assotsiatsiooni äh, juht. ja lõpuks tahaksin ma rääkida ka sellest, mida Euroopa Komisjon äh, teeb Annabergi raportis mainitud rahadega ma tahaksin meelde tuletada, et teatises on äh, toodud välja mitmed tegevused, mida me toetame ja mida me teostame. üks neist on äh, lihtsustamine. siin on omad äh, meetmed juba mm, ka astutud. lisaks sellele, lisaks sellele vaatame kõige tähtsamaid sisulisi märkusi ning varsti tulevad uued pakkumiskutsed. tuletan meelde, et järgmine tuleb juulis ning see tähendab seda, et me peame rohkem keskenduma peamistele väljakutsetele ning ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia täitmisele, erinevatele innovaatilistele lipulaevaprojektidele ja muule, suur aitäh! aitäh ja lõpetuseks sõna härra Odile lõpumärkuste tegemiseks. aitäh, mm, siin on nüüd tegelikult veel kaks minutit aega, et kas komisjon võiks meile selgitada oma seisukohta. kas keegi saaks selgitada midagi? praegu ei saa, ei suuda keegi midagi selgitada. praegu ei ole see võimalik, ütleb esimees mul on väga kahju, ma palun, et see pandaks äh, protokolli kirja, et äh, nõukogu on andnud väga hea panuse, ilma liikmesriikideta ja nõukoguta ei te, saa midagi teha. ma soovin tänada kolleege komplimentide eest, mis nad äh, minu raporti kohta tegid. mul on praegu tunne, et see raport ei ole veel perfektne. ma tänan äh, variraportööre, ma tänan märk-, märkusi, mis tehti Euroopa lisaväärtuse kohta, territorialiseerimise kohta. ma sain aru, et äh, seitsmendas raamprogrammis ei ole õiguslikku aru, alust äh, kaitseuuringute, äh, kaitsetööstuse teadusuuringute jaoks. ma ei kavatse äh, meie su suuri eesmärke ja küsimärke, küsimärgi all ka seadma, teada. Äh, vastupidi, meil on vaja äh, teaduslikku tipptaset, aga uued kommunikatsioonitehnoloogiad ja videokonverentsid võiksid ähm, suurendada tea-, äh, teaduslikku tipptaset, ähm, võiksid äh, edendada territoriaalset si-, sidusust e-, ja siduda teaduslikku tipptaset ja ühendada teaduslikku tipptaset ja meie, meie piirkondi. Äh, ma lõpetan, ma teen kõigi Äh, fraktsioonide variraportööridele ettepanekut äh, nende paari-kolme äh, suure sõnumi kohta, mis me saaksime välja saata. ja ma teen ettepaneku ka muuta pealkirja, et tegemist ei ole vahe, tegemist ei ole läbivaatusega, vaid me soovime, soovime nõukogu, komisjonile saata sõnumit, et et Äh, tuleb võtta arvesse mm, vahekokkuvõtte tulemusi ja Euroopa Parlamendi äh, äh, arvamust. kahekümne teine märts on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg, ma tänan kõiki, kes veel kohal on, kes on olnud piisavalt distsiplineeritud, et siia kohale jääda, võib-olla me peaksime ka teistega rääkima sellest, et kui kaua me üldse lubame veel seda, et mõni tuleb, räägib, räägib pikalt ja siis läheb jälle minema ja lõpuks on teistel väga vähe kõneaega. me peaksime siin tõesti tegelema eh, sellega, et kuidas eh, siin eh, õiglaselt kõiki kohelda. ma räägin seda nüüd valedele inimestele, mm, sest ma ei peaks seda rääkima neile, kes siin kohal on. lõpetame no, kell kolm.